siis, head kolleegid, viies punkt. nüüd lähme esimese kaalumise juurde, mis projekti läbivaatamine, mis puudutab Euroopa Liidu välistegevust. raportöör on härra Kaan, ta jõudis just kohale. nii, Vajid, kui sa oled valmis, siis palun, sul on sõna. aitäh ja suur tänu, et te olite nii kannalik, kannatlikud. fraktsiooni nimel on mul hea meel tutvustada seda raportit, mis käsitleb akadeemilist vabadust äh, Euroopa Liidu välistegevuses. see on minu jaoks oluline teema, sest mina olin varasemalt Lancashire'i ülikooli lektor ning mina ja mu kolleegid on väga mures eh, sellel survele, mida avaldatakse akadeemilistele ringkondadele. tudengeid ja lektoreid eh, rünnatakse, visatakse ülikoolist välja, isegi tapetakse selle põhjal, mida õppejõud räägivad ja ütlevad. kuigi regiooniti on need rünnakud erinevad, on nende põhjus sama kontrollida ülikoole ja nende personali, see on ohtlik meie kõigi jaoks. see ei hävita mitte ainult elusid ja karjääre, vaid ei võimalda kõigile ligipääsu teadmistele ning see mõjutab teadmisi, mõjutab kultuurilist, poliitilist, majanduslikku arengut. eelmisel nädalal olin osana humanit-, humanitaarmissioonilt Türgis ja seal oli selgelt näha, kuidas piiratakse kriitilist mõtlemist väga suurel määral nii tudengite kui lektorite puhul. ka Hiinas, Iraanis, Nicaraguas, Ameerika Ühendriikides ning ka isegi Euroopa Liidu liikmesriikides, nagu näiteks Ungaris, piiratakse akadeemilist vabadust. UNESCO on selle kohta välja töötanud ka mõiste, mis puudutab äh, vabadust äh, teadustegevusega tegeleda, väljendada vabalt oma arvamusi selles institutsioonis või süsteemis, kus nad töötavad, tsensuurivabadus, võimalus osaleda akadeemilistes esindusorganites. paraku inimõigustes valdkonnas sellega eriti ei tegeleda, ei tegeleta, kuna akadeemilise vabaduse mõiste ei ole nii selge ja viidatakse pigem vabadu-, väljendusvabaduse rikkumisele. akadeemilise vabaduse rikkumised jäävad kajastamata, seetõttu on oluline see eraldi välja tuua, et me saaksime välja pakkuda lahendusi. me peame rõhutama ja parandama olukorda ning looma võimalusi. on ülikoole ja organisatsioone, kes tegelevad juba selle valdkonnaga ja aitavad neid, kes on ohustatud, aga neil on rahalised ja akadeemilised piirangud mis ei võimalda kõikidel ligipääsu saada. mina ja minu fraktsioon usume, et Euroopa Liit võiks siit võtta juhtrolli toetada akadeemikuid, kelle õigusi rikutakse ja oleme välja pakkunud ka lahendused, kuidas aidata haavatavaid isikuid, tõsta teadlikkust, parandada teavitamisvõimalusi, suurendada aruandluskohustust ning tegeleda ka ennetusega. suur tänu tähelepanu eest, aitäh kolleegid tähelepanu eest, ootan innukalt koostööd kolleegidega, härra Charles Tannoki, härra Charles Pagano ja teistega. suur tänu, et ootasite ka mind nii kannatlikult, aitäh! aitäh, kolleeg Haan, nende märkuste eest. nüüd läheme arutelu juurde, sõna on soovinud viis kolleegi. Ljumari, Kutšuk, Kastalgo, Kastaldo ja Epideteios. kõik saavad sõna kaheks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 akadeemiline vabadus on väga oluline, see tugineb inimeste huvil ja huvi tundmine on see, mis tagab ka tulemused, ma olen nõus, et akadeemiline vabadus on äh, globaalselt ohus. paraku on see üldine fenomen paljudes riikides, seetõttu me peame olema teadlikud sellest, et akadeemiline vabadus tähendab maailmas erinevates kohtades erinevaid asju. mõnede asjadega lepitakse mõnedes riikides ja teistes riikides sellega ei lepita. akadeemiline vabadus on oluline teema, millega me peame siin parlamendis tegelema, aga me ei tohi seda teemat üle politiseerida, sellepärast et see võib anda tagasilööke. kolleeg mainis kolmandate riikide probleeme, aga mainis ka Ungarit. ma arvan, et see ei ole asjakohane ja ma ei arva, et seda peaks siin raportis mainima, me oleme rääkinud Kesk-Euroopa Ülikoolist mis ei ole absoluutselt seotud akadeemilise vabadusega. kui me räägime akadeemilisest vabadusest, siis me peame meeles pidama, et meie ülesanne on tagada, et meil oleks kvaliteetne haridus Euroopa Liidus ja väljaspool ja humanitaarfunktsioonid ei tohi hariduse põhifunktsioone takistada. tudengid in-, tudengitele oskuste pakkumine, õppejõudude tervitamine, aga see ei tohi mõjutada hariduse põhifunktsioone, ka ajude äravool on oluline teema ja tahtsin küsida kolleegilt, millisel statistikal teie hinnangud põhinevad, aitäh! suur tänu, härra Kjutšuk, palun! aitäh! aitäh, teen lühidalt, kõigepealt tahaksin õnnitleda head kolleegi Vajid Khani tehtud töö eest, need on väga tasakaalukad soovitused, mis käsitlevad akadeemilist vabadust äh, Euroopa Liidu välistegevuses. akadeemiline vabadus on üks olulisemaid õigusi, mis meil on Euroopa Liidus, ALDE variraportöörina toetan seda raportööri, sest see tagab, et akadeemilise vabaduse kaitsmine oleks osa meie välistegevusest. Euroopa Liit peab tegevusi suurendama, kaitsmaks äh, tudengeid rünnakuste eest, rünnakute eest akadeemilise vabaduse pihta. seetõttu oluline on toetada institutsioone, akadeemikuid ja tudengeid, kes on ohtu sattunud või kes on olnud rünnaku ohvrid. teeme muudatusettepaneku valikuid teksti, aga üldiselt me usume, et need, et see soovitus mõistab, kui oluline on tegeleda rünnakutega nii Euroopa Liidu kui ka globaalsel tasandil. aitäh, kolleeg Jutšuk, EFTD nimel kolleeg Kastaldo. aitäh, me räägime tihti pehmest võimust kui ühest Euroopa Liidu äh, Äh, mõjuavaldamisallikast. eriti praegu on see oluline ning sellest tulem-, selle tulemusena olen väga rahul kolleegi raportiga. Euroopa äh, kaitseb ka äh, akadeemilisi mõtlejaid, vabu mõtlejaid, kes võitlevad süsteemi vastu ning näevad teistmoodi asju me näeme aga, et selline tegevus on endiselt äh, ohus ja ohtlik nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool Türgis. me teame, kuidas sellega on, paljud ülikoolid on kinni pandud, paljud teadlased on lahti lastud või vangistatud. Hiinas samamoodi, seal ei pidata mitte ainult äh, tsensuuriga vabadust, vaid samamoodi äh, mõjutatakse seeläbi teiste riikide äh, Äh, akadeemiaid. Äh, Cambridge University Press näiteks äh, on Hiina mõjutanud nõudnud, et lõpetaks poliitiliselt tundlike materjalide avaldamine näiteks Tiananmeni väljaku ähm, meeleavalduste tapmiste kohta, kõik see on vähemalt muret avaldama. Zulu Regenist on väga raske rääkida, me kõik teame, mis oli tema tapmise taga kes äh, aga uurib olukorda praegu Egiptuses, mis seal toimub, äh, kõik, kõik see on äärmiselt äh, muretavaldav, sellepärast et me näeme, et õppimine ning selle ähm, vabalt tegemine on ohtu sattunud. tegemist on ühe kõige türaniseerima režiimiga, me näeme, et diktaatorlikud režiimid Äh, suruvad alla selliseid äh, ambitsioone. ma, kogu maailmas on see niimoodi ning sellest tulenevalt me peame keskenduma oma võimalikule tegevusele selles valdkonnas. muuhulgas peame toonitama öö, äh, selliste programmide tähtsust, millega edendatakse akadeemilist liikuvust. kindlasti Äh, aruta neid küsimusi ka raportööriga äh, ning äh, teeme muudatusettepanekuid, sellepärast et tegemist on äärmiselt olulise raportiga meie jaoks. We now come to Mr Epidedeios. härra Epidedeios, palun. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ακαδημαϊκή... Suur aitäh! Pole kahtlustki, et akadeemiline vabadus on oluline see on otseselt seotud mõtte ja sõnavabadusega ja tegemist on väga tundliku teemaga. me üritame õpetada noortele akadeemikutele, õpetlastele seda, et nad peavad olema vabad demokraatlikus keskkonnas ning sellest tulenevalt hindan väga kõrgelt seda raportit, mis on esmatähtis selles valdkonnas. enne kui me aga hakkame kolmandaid riike hukka mõistma, siis võib-olla peaksime vaatama, mis meil siin Euroopas toimub, liikmesriikides. meil on ka Euroopa Liidus riike, kus piiratakse akadeemikute tegevust, näiteks Rootsis. tehakse vahet meeste ja naiste vahel Rootsis kiusati taga ühte õpetlast selle pärast, mis ta ütles ja sunniti tagasi võtma teatud avaldused, mis ta oli teinud, nii et enne kui hakkame naabrit kritiseerima, tuleks vaadata, mis siin toimub. härra Schaffhauser, palun. jah, muidugi mõista akadeemiline vabadus on oluline ja ma tahaks, et see siin tehtakse ettepanekuid. näiteks keskajal oli Sorbonnil eristaatus, äh, territooriumiväline staatus. head kolleegid, tehke ka ettepanekuid, nii et teie raport ei jääks äh, lihtsalt äh, headeks soovideks, vaid et me suudaksime ka tagada vabaduse ja üheks peamiseks aspektiks siin on see, et võib-olla annaksime ülikoolidele, õpetlastele samasuguse staatuse nagu saatkondadel eh, koos kõige sellega, mis sinna ka alla käib. ma teen selle ettepaneku, loodetavasti see teile sobib. ja niimoodi akadeemiline vabadus saaks edeneda, aga kolleeg Schaffhauser, üks hetk tundub, et inglise keele tõlge ei tööta. Okay, vabandage, aga tundub, et meil on tehniline probleem tekkinud tõlkega inglise kanalil. The... Uh, Prantsuse ja inglise kanalite vahel. kas nüüd on asi parem? jah, palun. kas ma alustan uuesti, küsib härra Schaffhauser või on kõik korras? hästi, niisiis. minu esimene ettepanek, mille ma kolleegile teen, sest nüüd on ka tõlge olemas tuleb vaadata, millised võiksid olla konkreetsed ettepanekud ja üheks selliseks oleks see, et me annaks ülikoolidele sama staatuse kui näiteks saatkondadel, eh, sellepärast et keskajal Sorbonnil oli ka eri straatus eh, te,, territooriumiväline staatus, ehk siis tegemist oli nii-öelda püha kohaga ja seda Sorbonne oligi ju algselt. teiseks, veel vabadusest rääkides, kui ülikool härra Sorosele eh, puhul näiteks muutub sõja ja lahingupaigaks eh, poliitiliste lahingute pidamiseks eh, legitiimse riigi vastu, siis tegemist enam ei ole sama asjaga. ülikool ei ole ja härra Soros muudab selle selleks poliitiliseks instrumendiks. tema on moondanud ülikooli algseid eesmärke mitte härra Orbanit ei tohi hukka mõista, vaid härra Soros, sellepärast et tema kasutab seda poliitilise propaganda eesmärgil. tegemist on täieliku häbilooga. sellest tulenevalt lisan, et tuleks uurida ka härra Soros seoseid äh, välisjõududega ja vahel isegi ka organiseeritud kuritegevusega. sellistes tingimustes ma pean toonitama, et me peame ühest küljest Eh, tugevdama ülikoolide ning akadeemilise vabaduse positsiooni, kuid samas me ei saa eh, siin asju segi ajada sellega, mis Ungaris toimub. okei okay., and finally, Miss Alju-Mari. hästi, proua Alju-Mari. aitäh, lugupeetud esimees. endise ülikooli õpetlasena tahaksin härra Kaanile tunnustust avaldada, ütelda, ma toetan teda tahaksin aga toonitada ühte aspekti, millel kolleegid peatasid ja muuhulgas ka teie ise, härra Kaan, aga lühidalt. nimelt seos sõnavabaduse ja akadeemilise vabaduse vahel, ma arvan, et me ei saa seda seost eitada. eriti võttes arvesse et, et teatud riikides, Euroopa Liidus ka, on äh, keerukas äh, sõnavõte, levib seksism, levivad ka terroristlikud mõtteavaldused. me ei saa äh, väita või igal juhul tuleb seda arutada, akadeemiline vabadus ei peaks tähendama seda, et võib ütelda ükskõik mida. siin tuleb teha valik kas tõepoolest intellektuaalne vabadus läheb isegi nii kaugele ülikoolides ka, see on debatt, mida võib pidada, või siis ei lähe liiga kaugele. kuna meie riigid on erinevad, siis me peaksime neid küsimusi arutama, kaaluma ja ma arvan, et seda teemat tuleks täpsemalt käsitleda, sellepärast et seeläbi saaksime ka tugevdada raportit me seeläbi annaksime mõista, et me ei heida kõrvale seda teemat ja see puudutab samuti intellektuaalse ning akadeemilise vabaduse valdkonda. aitäh! kas on veel kolleege, kes sooviksid sõna võtta? palun. mul on raskusi teie nime hääldamisega Ja chciałem zapytać e, panią posłankę, która przemawiała przede mną. Äh, ma paluksin, et proua Aio Marii selgitaks, mis ta ütles, sellepärast et mulle jäi mulje, et ta ütles, et ei saa äh, ükskõik mida ülikoolides äh, välja ütelda, aga kes see siis otsustab, kas tema, mida saab? see oli nüüd väga lühikene sõnavõtt ja ebaharilik see, mis öeldi ma ütlesin, ütleb proua Iomari, et me peaksime tõenäoliselt äh, arutama siin seda, kas akadeemiline vabadus võimaldab kõike ütelda või on ka teatud piire sellel. riigiti pole ma kindel, et positsioonid on samad ja mis ma ütlen, on see, et raportis me ei saa kõrvale jätta ka seda küsimust, kas või selleks, et raportit tugevamaks muuta. okei okay,, kolleegid, now I have a hästi, kolleegid meil on nüüd veel kolleege, kes sõna soovivad, me jääme aga ajakavast maha. viisteist minutit oli sellele teemale ette nähtud, kui nõustuda, siis ehk jääksimegi selle juurde. meil endiselt on ette nähtud arutelu ja saame omavahel mõtteid vahetada. nüüd aga läheme edasi kuuenda päevakorrapunkti juurde, viisteist minutit on ajakavast maas, seega teeme võimalikult lühidalt tegemist on ühe kaks tuhat kaheksateist eduaruande arutamisega, see puudutab Serbiat ja Kosovot. Serbia küsimuses olen raportööriks mina, nii et lühidalt annan teile ülevaate. esiteks, esimene äh, läbivaatamine toimus kahekümne viiendal juunil muudatusettepanekute esitamise tähtaeg oli äh, kolmekümnes august kakssada kolmkümmend üheksa esitati, kaheksakümmend kuus vähem kui kaks tuhat kuusteist, kui te mäletate. tegemist oli siis äh, raportiga laienemisriikide kohta. enamuses käsitleti vähemuste õigusi ning regionaalkoostööd, mille ajakirjandusvabadus oli samuti teie tähelepanu keskmes. teisipäeva pärastlõunal leidis aset äärmiselt viljakas kohtumine variraportööridega sellel koosolekul osalejad otsustasid, et resolutsioon peab jääma võimalikult täpseks ning tasakaalustatuks ja ma usun, et see meil ka õnnestus. meie jaoks on oluline üles kutsuda Serbiat äh, jääma äh, teele Euroopa Liidu poole, samas peame jätma ka viisavalt äh, võimalusi eh, Serbial veel teatud valdkondi parandada, teatud poliitikavaldkondi eriti. kakskümmend seitse muud-, kompromissmuudatuse ettepanekut on, mis katavad suurema osa raportist, tahaksin tänada kõiki variraportööre suurepärase töö eest, eriti Igor Šoltest, kes ei, ise ei ole variraportöör äh, mitte ainult Serbias, vaid ka Kosovo pearaportöör meil õnnestus esimest korda selle ametiaja jooksul lisada sarnane sõnastus äh, mõlemasse raportisse mõlemas äh, Serbia Kosovo kohta. ma arvan, et tegemist on suure sammuga edasi, sest ma usun, et on oluline, et Euroopa Liidu parlament räägiks ühe häälega neist küsimustest. nüüd ootan teie märkuseid ja ootan samamoodi hääletust ahvetis, mis leiab aset kas kaheksandal või üheksandal oktoobril. ja nüüd on meil põhjapanev kõnelejate nimekiri. kaheksa kolleegi sooviksid sõna võtta. ja meile jäeti viisteist minutit selleks. palun piirduge kahe minutiga. härra Edward Cook on Lääne-Balkani spetsialist. aitäh, lugupeetud esimese raportöör, aitäh töö eest selles küsimuses ma usun, et rep-, raport on hästi tasakaalustatud ja loodetavasti see aitab mõista Serbil paremini, millised on tema tugevad ja nõrgad küljed integreerumisprotsessis. usun, et see riik on õigel teel hästi edasi jõudnud. Serbia on on ainulaadne võimaldus seeläbi reformida ennast ning edasi liikuda Euroopa Liidu poole. muudatusettepanekud, mis ma tegin, on mõeldud julgustuseks repervõimudele, selleks, et nad liiguksid edasi võtmeküsimustes integratsiooni teel, need puudutavad justiits- ning õigusriigi küsimusi, tsiviilvabadusi, ajakirjandusvabadust, kuid samamoodi Eh, parlamentaarsete eh, protsesside parandamist. Serbia on hästi edasi liikunud paljudes valdkondades, nagu näiteks eh, turumajanduse väljaarendamine, transport ja muu. aga siiski on oluline ka üles kutsuda käegakatsutavate tulemuste saavutamise võtmevaldkondades nagu justiitsvaldkond või võitlus organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni vastu. ma näen, et Serbia on olnud aktiivne ning osalenud ka regionaalses koostöös. Nende suhted naabritega on heanaaberlikud tegemist on võtmetähtsusega partneriga kogu regioonis ja ma usun, et ühel päeval ja loodan, et meil on võimalik nendega koostööd jätkata juba Euroopa ühtses peres. suur aitäh Taia Fajon, sotsialistid ja demokraadid, variraportöör, palun. aitäh, lugupeetud esimees, ka mina tahaksin tänada teid äh, suurepärase koostöö eest, kõiki variraportööre ja ka eriti Igor Šoltest, sellepärast et tõesti väga hea, et kõige tundlikumates küsimustes on meil nüüd sama sõnastus mõlemas raportis. võin ütelda, et tunnen suurt headmeelt paljude kompromisside üle meie fraktsiooni muudatusettepanekud on ka neis kompromissides äh, kõik. isegi tahaksin eriti muudatusettepanekut kaheksateist toonitada, äh, kus tugevdatakse meed-, ajakirjandusvabandust ka kakskümmend üks äh, Romi, Roma küsimuste kohta ja samuti muudatusettepanek, millega mõistetakse hukka äh, Kosovo Serbia poliitikute mõrvamist, see on kahekümne neljandas kompromissettepanekus. aga mis puudutab ajakirjanduse olukorda, olgugi et see on kompromissiga kaetud ja me kordame seda üle iga aasta, olukord koha peal ikkagi ei ole oluliselt paranenud. ja me peame jätkama kriitilist suht-, kriitilise suhtumisega ja silma peal hoidma sellel, mis meedias toimub. kahjuks ei ole me näinud äh, suuremat äh, edasiminekut ka kiireloomuliste menetluste kasutamise osas äh, parlamendis. ja nagu ütlesid, kõige olulisem kompromiss oli kakskümmend viis, Serbia-Kosovo küsimus ning võimalikud piirikorrektsioonid. ma tean, et see on väga oluline ja tundlik teema ka meie koja jaoks, ma tean ka Kosovo parlamenti ja eesmärgiks on siis saada sama tekst mõlema raporti raames, meil see õnnestus. aga Sloveenia kogemusest võin ütelda, et igasugused muutused äh, piiri puhul võiksid destabiliseerida olukorda ning me peaksime seda vältima. siis mainiksin veel seda, et ma tahaksin toetada härra Kukani muudatusettepanekut sada kolmkümmend kolm, see ei ole kompromiss muudatusettepanekute all, aga ma arvan, et see on väga oluline, see puudutab ameti eh, eelisõiguste kuritarvitamist. ja lõpetuseks hoiatus Serbiale, kui nad ei kohandama poliitikat viisa liberaliseerimise valdkonnas Iraaniga oktoobri lõpuks, siis võivad nad saada negatiivse raporti aasta lõpus. seega see on miski, millega peame arvestama ja tegemist on tõsise hoiatusega Serbiale eh, selles osas, kuidas nad peaksid viisa liberaliseerimisega Iraani suunal edasi liikuma. aitäh, härra Vaigel, palun. Aldest, jah, aitäh teile. aitäh. meil on nüüd eh, suurepärane tekst olemas. ja see kä-, siis käsitleb Lääne-Balkanile Euroopa Liidu laienemist. Serbia raport on oluline, sellepärast et tegemist on olulise riigiga. selles piirkonnas Serbia läheneb Euroopa Liidule aeglaselt, aga siiski olukord stabiliseerub ka poliitiliselt. mõned väikesed probleemid ikkagi veel on. ajakirjandusvabadus, vähemused demokraatia ja konstruktiivsed suhted kõikide poliitiliste osapoolte vahel, muuhulgas ka parlamendiga. ALDE oli negatiivselt meelestatud Serbia-Kosovo maavahetuse küsimusse ning samuti piiri muutmisse. see võiks negatiivselt mõjutada stabiilsust kogu regioonis. samuti on vaja sõnastust muuta vabandust, samuti on vaja, et Serbia poliitikud, kui nad naaberriikidest räägivad, oma retoorikat muudaksid. Serbia rahvas peab mõistma, et nad on teretulnud Euroopa Liitu ning see muuhulgas tähendab seda, et tuleb nõustuda ka kõikide väärtustega, millel Euroopa Liit põhineb, muuhulgas ka ühtne julgeoleku- ja kaitsepoliitika. Thank you, Ivo Vaigel. aitäh, Ivo Vaigel. härra Šoltes, palun rohelistest uh,. Thank you, Mr Chair. aitäh esiteks ma tahaksin tänada raportööri härra McAllisteri äärmiselt konstruktiivse koostöö eest mõlema raporti küsimuses, nii Kosovo kui Serbia omas. nüüd tulles Serbia juurde, tegemist on äh, väljapaistva raportiga. usun, et kompromissid katavad äh, peaaegu kõiki muudatusettepanekuid ja nad on väga head. ma arvan, et siin antakse õige pilt olukorrast Serbias on palju häid algatusi tehtud selles riigis paljudes valdkondades, kuid on ka veel teatud valdkondi, kus kahjuks edusamme ei ole saavutatud või ei ole piisavalt saavutatud. minu kolleegid juba rääkisid neist valdkondadest nagu õigusriik, ajakirjandusvabadus, vähemuste küsimus. tahaksin aga siiski tuua veel ühe teema välja kriminaalseadus ja täpsemalt siis eh, eraettevõtete poolt korda saadetud eh, eh, kuriteod, eraomade konfiskeerimine ja muu selline, ma arvan, et siin tuleks kriminaalseadusandlust muuta. mis puudutab organiseeritud kuritegevuse vastast võitlust ja korruptsioonivastast võitlust, siis usun, et on veel päris palju paranemisruumi, palju on võimalik ära teha veel selleks, et olukord muutuks paremaks. praegu me näeme, et poliitikud sekkuvad justiitsvaldkonda, aga seda ei tohiks lasta juhtuda mis puudutab muudatuspanekuid seoses parlamendi ning demokraatia tasemega, siis tahaksin toonitada, et ei ole hea, kui parlament kasutab eh, kiireloomulisi menetlusi selleks, et vastu võtta seadusakte, mida ei tohiks eh, nii kiireloomuliste eh, viisidega vastu võtta. samuti on kuritarvutatud olemasolevaid äh, kodukorrareegleid, e-, muuhulgas opositsioon ei saa oma seisukohti kaitsta ja nii edasi. Serbia ja Kosovo vahelised head äh, naaberlikud suhted on olulised ja loodetavasti tulevikus õnnestub äh, meil ka jõuda selle teekonna lõpuni, ehk siis suudame leida lahenduse sellele küsimusele. aitäh, Igo Šoltes, FTT, Fabio Castaldo, palun kaks minutit suur aitäh, ma tahaksin tänada raportööri ning äh, David McAllisteri suurepärase töö eest, väga paljud meie muudatusettepanekutest on ka sisse läinud kompromissidesse tegemist on olnud olulise ajaloolise perioodiga ja olulise sõnumiga ka Läänepank nii riikide jaoks. Euroopa Liidus on ka keerukad ajad äh, ja ka selle piirkonna jaoks. me näeme, et selles regioonis on edu saavutatud, ka Kreeka-Makedoonia kokkuleppega on edasi liigatud, aga ma arvan, et me peaksime seda momentumit ära kasutama ning kiirendama liitumisprotsessi ilma, et äh, me konstruktiivselt äh, ei aidaks ja ei kritiseeriks. kõige delikaatsem on ilmselgelt kahekümne viies kompromiss, kus räägitakse võimalikust Serbia-Kosovo vahelisest kokkuleppest piiride küsimuses. see küsimus on ilmselgelt äärmiselt keerukas, aga kompromissis on see hästi sõnastatud ja see on identne Kosovo raportiga sõnastusega. Eh, siin me räägime protsessi eh, vahendamisest eh, ning selle korraga peavad nõustuma selgesõnaliselt mõlemad osapooled. viimaste aastate Eh, status quo iseenesest on suureks ohuks. Eh, ma loodan, et nüüd aga tekivad uued dünaamikad ning me muidugi peame olema entusiastlikud, kuid samuti loodetavasti tõepoolest midagi hakkab lõpuks muutma. tuletaksin meelde, et Serbia on meie sõberriik, liitlane ning äh, oluline partner selles piirkonnas ning me loodame sellest tulenevalt, et vägagi kiirelt näeme me, et Serbia ja teised selle piirkonna riigid saavad meie pereliikmeks. olgugi, et mõneti nad tegelikult seda juba on. Thank you, Fabio Castaldo And.... aitäh, Fabio Castaldo ja INF-ist, härra Schaffhauser. Merci beaucoup, president. aitäh. lühidalt. minu jaoks Serbia tõepoolest kuulub Euroopasse. ma ei räägi siin Euroopa Liidust, vaid Euroopast, ta on muuhulgas ka Euroopa Nõukogu liige integratsioon tundub olevat igati hea. tahaksin siiski teha paar märkust, esiteks see tasakaal, mille ta tagab Venemaa ning äh, Euroopa vahel, miks me kritiseerime seda? Serbial on põhitähtis roll siin sellepärast, et tal on head suhted Venemaaga ning tal on head suhted ka Euroopa Liiduga. tegemist on mõneti sillaga me ei peaks neid selle eest äh, kritiseerima, vaid neid julgustama. me peaksime mõistma, milline roll on Serbial ja kuidas Serbia seeläbi panustab meievahelise tasakaalu püsimisse. me teame ka, mis sakslased teevad selleks, et tagada äh, häid suhteid Venemaaga. teiseks, tahaksin, et te toonitataks juba äh, sissejuhatuses seda, kuivõrd ebaseaduslik oli üheksakümne üheksanda aasta sõda ning kaheksakümne üheksanda aasta sõda ning et me samuti äh, pööraksime tähelepanu äh, suveräänsusele. mina leian, et äh, seda ei ole piisavalt täpsustatud raportis ja sellest tulenevalt ma tegin selle kohased muudatusettepanekud. Merci We now have heard all the shadow rapporteurs. We are running late, but I still have. aitäh, meil on veel seitse kolleegi, kes sooviksid äh, sõna võtta. igaüks saab ühe minuti. meil läheb äh, üle aja, aga palun, mm, proua Frunzulitsa. aitäh, ma tahaksin teid õnnitleda selle hästi tasakaalustatud raporti puhul. tegin paar muudatusettepanekut siin rääkisin poliitilisest vähemuste esindatusest parlamendis, nende kohtadest ja sellest, et tuleb võtta vastu poliitikat selleks, et tagada televisiooniprogrammide mm, edastamine nende emakeeles. Serbia võimud peavad samuti ähm, teadmata kadunud küsimuse lahendama ning endise Jugoslaavia ähm, omandiküsimused lahendama head kolleegid, need probleemid tuleb lahendada. nii et, ja seeläbi saame me kõik toetada Serbia teed Euroopa Liitu. ma tahan samuti tervitada võimalikku Belgradi ja Pristina suhete normaliseerumist ning äh, toetame täiel määral dialoogi. suur aitäh teile, Tonino Pitsula. Čestitam vam na dobrom nacrtu izvješća o napretku Srbije u proteklih. Suur aitäh, ma tahaksin avaldada tunnustust raportöörile selle raporti puhul, sellepärast et siin on tõesti ära toodud kõik olulised, kõik oluline teave. mõned probleemid on veel alles, muuhulgas on need seotud õigusriigiga, avalike vabadusteni, ka ajakirjandusvabadusega, samuti välispoliitikas on teatud probleeme tuleks samuti parandada valimiskampaaniate käigus erakondade rahastamise äh, skeeme, et oleks muuta siis läbipaistvamaks. muidugi mõista ka kultuuripärandi küsimus, vähemused, teadmata kadunud isikud ning äh, sõjakuritegude uurimine nüüd aga tulles piiri juurde, siis ma usun, et välisteenistuse ettepanek võiks olla heaks aluseks ning loodetavasti siis sellel alusel suudame me jõuda ka suhete normaliseerumiseni, nii et äh, eh, piirid leiaks tunnustamist ja stabiilsus regioonis kehtiks. ja nüüd saab sõna härra Epideios suur aitäh, austatud esimees iga riik, kes tahab Euroopa Liiduga liituda, nende hulgas on ka Serbia, peab vastama erinevatele kriteeriumidele, mis on paika pandud. ning äh, mõnes valdkonnas äh, lähevad asjad kenasti, teistes äh, valdkondades on viivitusi ja probleeme, Äh, aga välja tuleb öelda see, et Euroopa Liit ei peaks Serbiasse suhtuma kuidagi äh, erapoolikult. Äh, Serbiasse tuleb suhtuda samamoodi kui kõikidesse teistesse Lääne-Balkani riikidesse. ehk siis edusamme tuleb hinnata objektiivsete kriteeriumide alusel ning erinevate reformide põhjal, mis on ära tehtud Serbia pingutused liitumaks Euroopa Liiduga, need pingutused, mis on ära tehtud, nendega Euroopa Liit äh, manipuleerida ei tohi, selleks et omakorda manipuleerida seeläbi Serbia sisepoliitiliste asjadega, aitäh. suur aitäh, härra Preda, teil on üks minut um,. Merci um,, ähm, president uh,. Äh, tout d'abord uh.... aitäh kõigepealt õnnitlused kogu selle töö puhul, ma tahaksin aga ühel poliitilisel punktil peatuda. see, see puudutab Bosnia-Hertsegoviinat, eh, mõne nädala pärast leiavad aset valimised, me pöördusime härra Vutšitši poole, et ta modereeriks härra Voodikit. ta ütles, et ta ei saa kuidagi mõjutada Toodikut. aga nüüd ta osaleb valimiskampaanias koos Toodikuga, kus kritiseeritakse lääne võimude sekkumist Bosnia-Hertsegoviina toimuvasse. nii et Toodik on Putinile lähedane, muuhulgas äh, mõne päeva pärast nad ka kohtuvad. teda toetab äh, president Vučić äh, kampaanias, mis on läänemaailma vastane. ma leian, et Serbia mõju peaks Bosnia-Hertsegoviinas seisnema selles, et nad Äh, toetavad äh, Euroopa-meelset lähenemist, mitte ei lükka Bosnia-Hertsegoviinat Venemaa poole. suur aitäh, proua Anderson järgmisena. suur aitäh äh, Serbia delegatsiooni liikmena tahaksin tänada teid ka selle väga hea raporti eest ja ma arvan, et see on oluline osa meie aruteludest, kui me oktoobri lõpus Belgradi läheme ma tahtsin eriti just esile tõsta teie raporti neid osasid, mis puudutavad õigusriiklust ja seda, kui oluline see on Äh, ma tervitangi seda, et ära mainitakse äh, tasuta õigusabisüsteem, äh, sest et juurdepääs õigussüsteemile on väga oluline liitumisläbirääkimiste raames, see puudutab ka põhiõiguste harta vastavaid sätteid. ma tean, et te olete edusamme saavutanud ka kompromisside osas, aga ma tahaksin rõhutada ka seda lõpetuseks, et ma loodan, et selle komisjoni võimalikult palju kolleege suudavad sotsiaalse partnerluse ja sotsiaalse dialoogi olulisust rõhutada, sellepärast et tulevikus aitab see Äh, Serbiat äh, majanduskasvu teel edasi, aitäh! suur aitäh, proua Anderson! proua Sovku! suur aitäh, härra esimees, ja ka mina soovin teid õnnitleda väga hea äh, raporti eest ja ma soovin Serbiale palju edu integreerumise teel Euroopa Liiduga ma ei ole kompromissettepanekuid veel näinud, ja kõnelen ainult viidates oma muudatusettepanekutele aga näiteks sisserände ja viisa liberaliseerimise küsimuses Iraaniga eh, ning sama eh, viisa liberaliseerimise süsteem teiste eh, Pärsia lahe riikidega. sellega seoses ütlesin ma, et Serbiat, Serbia puhul peaks kaaluma äh, tõsiselt seda poliitikat. kõik inimesed äh, sageli kasutavad ära süsteemi, mis on paika pandud, tulevad siia suurte lainetena, liiguvad siis ka Euroopa Liidus ringi äh, see on väga suureks mureks Horvaatia jaoks, kuna meil on kõige pikem piir Bosnia ja Hertsegoviinaga Serbia peaks äh, rohkem tegema ära ka äh, võitluses äh, sisserändajate ka kaubitsemise teel, see on väga tulus äri, aga see teema tuleks kindlasti raportisse sisse võtta. suur aitäh, proua Sovku ja proua Alju-Mari lõpetuseks. Merci, monsieur le president. aitäh. mul ei ole midagi ütelda Äh, raportite kohta, mis on suurepärased, aga tahtsin küsida midagi. kõikides neis raportites kandidaatriikide kohta, miks ei räägita kunagi mitte midagi neist edusammudest, mis on võimalik saavutada sotsiaalkaitse või elatustaseme parandamise osas, mis tooks kasu riikide elanikele. ma leian, et Euroopa Liit ei ole mõeldud ainult selleks, et majandust toetada vaid eh, jah, muidugi põhiõigused on olulised ja nende edendame, aga kas nende riikide kodanike põhiõiguste alla muuhulgas ei käi ka see, et nende äh, igapäevaelu parandataks? see käib kõikide raportide kohta tegelikult, mitte kunagi me sellest ei räägi, aga kui me tahame et meil oleks äh, ühtsus ja tekiks tunne, et me kuulume Euroopa Liitu, siis peab olema ka äh, selge pilt sellest, äh, kuidas ähm, Euroopa Liit saab parandada konkreetselt ka iga inimese materiaalset olukorda. okei okay,, thank you. nii, suur aitäh teile see oli väga õigustatud märkus, me peame seda kindlasti arvesse võtma. me teame, et Euroopa Liidu äh, liitumisega seotud läbirääkimised on väga tehnilised äh, ning äh, erinevate teemadega seoses sajaprotsendiliselt ei ole võimalik kõikides keeltes kodanike muresid täielikult katta. aga see oli väga õigustatud märkus, loodetavasti saame seda järgmine kord teha nii palju minu poolt, suur aitäh teiepoolsete panuste eest, hääletamine leiab aset kindlasti üheksandal oktoobril siinsamas Ahveti komisjonis liigume nüüd edasi seitsmenda päevakorrapunkti juurde, milleks on ko raport komisjoni kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta koosuaruande kohta. annan kohe raportöörile sõna, kelleks on Igor Šoltes. suur aitäh, härra esimees. kõigepealt sooviksin ma kogu südamest tänada kõiki variraportööre. ma usun, et äh, nad on näidanud üles suurt valmidust olla valmis äh, nõustuma muudatusettepanekutega raporti koostamisel, suur aitäh Julianale, sekretäriaadile, kõikidele nõunikele, kes aitasid meil kompromissettepanekuid koostada. ma usun, et kompromissettepanekud Äh, võtavad kokku need võtmetähtsusega teemad äh, ja sõnumid, mille meie Euroopa Parlamendi poolelt tahaksime Kosovo suunal välja saata. viimase aasta jooksul, alates viimasest aruande vastuvõtmisest, on väga palju asju juhtunud. mina tahaksin eriti välja tuua viisa liberaliseerimise küsimuse nagu te tõenäoliselt teate, siis Euroopa Komisjon usub, et Kosovo on täitnud kõik tingimused ning usub ka, et Kosovo peaks äh, saama rohelise tee viisa liberaliseerimiseks. Euroopa Parlament oma viimasest, viimasel täiskogul andis ka rohelise tee äh, viisa liberaliseerimise äh, süsteemi paikapanekuks ja seetõttu me palume, et nõukogu teeks võimalikult kiiresti sama. ja see on väga oluline teema, sellepärast et äh, see võimaldab meil tagada võrdsuse seal piirkonnas, see võimaldab meil ka kaasata Kosovo kõikidesse protsessidesse seal piirkonnas. kõik see Äh, toob äh, positiivset mõju kaasa majandusele ning ka teistele sektoritele. kuid see raport mainib äh, seda progressi, neid edusamme, mida on tehtud seoses küsimustega, mis on veel lahtised ja mida tuleks Kosovo ametijõududel väga tõsiselt võtta nagu ma juba mainisin, siis viisa liberaliseerimistingimused äh, on täidetud, kuid teiselt äh, poolt jällegi ametivõimud peavad rohkem ära tegema, kui me räägime võitlust sest organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni vastu, nad peavad seetõttu äh, paika panema äh, prokuröri ametikoha, et nende kuritegevusliikide vastu võidelda. Kosovol on äh, tähtis roll äh, rändeprotsessides samuti mängida ja seetõttu peaks Kosovo näitama, et äh, ta on valmis otsustavalt vajalikke poliitikaid siin valdkonnas ellu rakendama. meie tahame, et kurjategijad saaksid oma karistuse ma tahaksin rõhutada veel ühte olulist teemat, nimelt naiste roll seal ühiskonnas ning äh, suhtumine vähemustesse, puuetega inimestesse. kõik need äh, valdkonnad äh, vajavad väga intensiivset tööd Kosovo poolelt. lõpetuseks tahaksin mainida kahte väga olulist teemat kõigepealt see, et Kosovo ja Serbia peavad lahendama omavahelised probleemid ning panema paika paremad omavahelised suhted. meie peame omalt poolt julgustama majanduskoostööd kahe osapoole vahel, me peaksime äh, ta-, äh, julgustama koostööd äh, spordi ja muudes valdkondades ma usun, et äh, kui meie näitame rohelist tuld projektidele, äh, tagamaks inimestevahelisi kontakte spordivaldkonnas, siis see oleks nendele suureks abiks. teine küsimus nüüd on keskkonda puudutav. Äh, te tõenäoliselt teate, et Pristina on üks enim saastatuid linnu seal piirkonnas, kui me räägime just õhukvaliteedi olukorrast. siin raportis kutsume me ametivõime üles Äh, tegema ära rohkemat äh, Pristinas ja ka kogu riigis äh, üldiselt selleks, et parandada oma kodanike elukvaliteeti ja õhukvaliteeti, aitäh! suur aitäh, Igor Šoltes, nende märkuste eest ja nüüd annaksin sõna kõigepealt Tonino Pitsulale, Bosnia-Hertsegoviina ja Kosovo delegatsiooni juht on tema. suur aitäh! loomulikult tahaksin ma ka raportööri õnnitleda, kes on siin rääkinud erinevatel teemadel, mis eelmisel aastal on aset leidnud. mina olen delegatsiooni juht ja tahtsin, äh, tahaksin rõhutada, et eelmisel nädalal me käisime Pristinas, kus toimus äh, viies äh, parlamentaarse ühiskohtumise mm, koosolek. Mm, Strasbourgis toimus meil ka kohtumine ning algselt oli teatud teemasid, mis ei olnud lahendust leidnud, kuid lõpuks me siiski tulime ühistele järeldustele. Ähm, mm, ja eelmisel aastal Mm, leidsid aset olulised sündmused, komisjoni soovitus näiteks viisarežiimi liberaliseerida. ma tõesti loodan, et need asjad lahendatakse võimalikult kiiresti mm, ja seda selleks, et Kosovo kodanikud saaksid lõpuks viisavabalt Euroopa Liitu reisida. Äh, loomulikult on vaja veel palju ära teha, tuleb võidelda korruptsiooni vastu, tuleb sotsiaalseid reforme läbi viia, tuleb ka äh, Mm-hmm. ellu rakendada see, mis dialoogis Serbiaga on paika pandud. ja loomulikult oleks selleks kõigeks vaja Serbia ja Kosovo vahelist kokkulepet, mis võimaldaks neil kahel riigil äh, sõlmida kokkulepe, äh, mis ei too kaasa tõsiseid tagajärgi ei riikide siseselt ega seal piirkonnas laiemalt. suur aitäh! teile ja nüüd liigume edasi variraportööride sõnavõttude juurde kolleeg Suitska Rahvapartei nimel. Mm, suur aitäh! ka mina käisin sellel viiendal Kosovos aset leidnud kohtumisel. mina tahaksin viimaste aastate edusamme kiita, millega Kosovo on ähm, toime tulnud ja tervitan ka seda komisjoni juulikuises raportis äh, ära toodud soovitust viisavaba režiimi rakendamisele. lisaks sellele äh, Kosovo ja Montenegro vahelise piiri paikapanemise lepe näitab, äh, et piirkondlikud suhted on paranemas Äh, arutelu keskmeks äh, on dialoog Serbia ja Kosovo vahel, nagu me kõik ka teame. ja seda on palju viimastel nädalatel arutatud meie oleme omalt poolt äh, avaldanud tuge dialoogi jätkumisele ja Pristina ja Belgradi vaheliste suhete normaliseerimisele, aga me peame kõik omalt poolt pingutama selleks, et aidata neid, neid suhteid normaliseerida. Äh, see on üks äh, kriteeriume ju nii Bos-, vabandust, Serbia kui Kosovo jaoks selleks, et integreeruda Euroopa Liiduga. Äh, õigusriiklus, korruptsioonivastane võitlus on olulised, uued seadused on hiljuti vastu võetud selleks, et võidelda Kosovos organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni vastu. suur aitäh, härra Šoltes, teile, tegemist on hea raportiga. aitäh! sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna härra Panseri, palun Presidente, eh, ringrazio relatore e ovviamente aitäh, aitäh äh, raportöörile ja variraportööridele tehtud töö eest äh, kompromisside koostamisel. leian, et see on hästi tasakaalustatud ja siin äh, kirjeldatakse hästi praegust olukorda, räägitakse edusammudest, kuid samuti sellest, kui palju on veel teha eriti just avaliku halduse reformide valdkonnas, justiitsküsimustes, korruptsiooni osas ja võitluses kuritegevuse vastu. selleks, et lõpuks rahuldada ka viisa liberaliseerimisnõuded, Euroopa äh, Parlament peab oma arvamust avaldama, nõukogu lõpliku otsuse vastu võtma ja loodetavasti, loodetavasti seeläbi saame ka stabiliseerimisprotsessi eh, parandada ning eh, koostööd ka. sest tegemist on põhitähtsa regiooniga Euroopa Liidu jaoks. oluline on, et ka Kosovo-Serbia suhted normaliseeruks ning sellest tulenevalt need eh, riigid, kes, viis riiki, kes veel ei ole tunnustanud Kosovot, seda teeksid ja muuhulgas on ka oluline toonitada, et Serbia-Kosovo piiride määratlemine Äh, peaks aset leidma konstruktiivse äh, dialoogi alusel, mitte ei peaks siin lähtuma ainult etnilisest äh, päritolust. vähemuste kaitse, LGBT kaitse on samuti olulised ja siin on veel päris palju võimalik ära teha. suur aitäh! Thank you, kolleeg Pants. suur aitäh, härra Pantseri, teile härra Radoš Aldo fraktsiooni nimel nüüd. aitäh äh,. kolleeg Hilde Vankmani nimel tahaksin tänada härra Šoltesit suurepärase koostöö eest ning selle eest, et äh, ta võttis arvesse erinevaid muudatusettepanekuid, mille Alde ja ka teised fraktsioonid esitasid Nende eesmärgiks on olnud äh, seda raportit täiustada. Kosovo on endiselt silmitsi tavapäraste probleemidega, nagu kõik teisedki Lääne-Balkani riigid. Nad on kõik silmitsi sarnaste probleemidega, poliitilise maastiku polariseerumine, Äh, kohtusüsteemi sõltumatuse puudus, äh, korruptsioon, organiseeritud kuritegevus, kuid äh, Kosovol on veel üks probleem. nimelt see, et nad peavad jõudma kokkuleppele Serbiaga ning nad peavad integreerima oma riigisüsteemi ka need piirkonnad, kus serblased on enamuses aga positiivseid märke on ka Montenegroga sõlmitud leppe ratifitseerimine, teatud seaduste vastuvõtmine, mis vastavad äh, Euroopa-meelsete reformide läbiviimise mõttele ning äh, äh, Kosovo piirkondade esindajate integreerimine Kosovo kohtusüsteemiga, nende piirkondade oma, kus serbialased on enamuses, Eh, jaa, Kosovo on äh, iseseisev riik ning äh, äh, ta peab täitma kohustusi, mis iseseisval riigil on, ta, seda tehes saab mängida olulist rolli ka rahvusvahelisel tasandil aga reformide läbiviimist tuleb kiirendada selleks, et Kosovo äh, saaks liituda teiste selle piirkonna riikidega äh, teel Euroopa Liidus, Liidu suunas, aitäh! ja nüüd EFTD nimel saab sõna Fabio Castaldo, kaks minutit on teil. suur aitäh, ma tahaksin tänada meie raportööri Šoltest suurepärase töö eest selle eest, et suur osa minu muudatusettepanekutest läks arvesse. siin me peaksime tervitama seda, mis kosmos on tehtud, seal tehakse päris palju ära olukorras, kus regioonis on üldiselt positiivne um, olukord. riigil on aga vaja kiireloomuliselt reforme justiitsküsimustes, valimistes ning õigusriigi osas ja muudes viisaliberaliseerimine peaks äh, olema stiimuliks. Kosovo on seega oluliste väljakutsete ees, kuid samuti on tegemist suurepäraste väljakutsetega, mis, mida ei tohi käest lasta. väga olulised on suhted muidugi Serbiaga. Äh, need peavad äh, põhinema tegelikult toimival koostööl ning tuleb edendada dialoogi ning kontakti inimeste vahel nagu Serbia puhul, ma arvan ka Kosovo puhul kaheksateistkümnes kompromiss äh, ettepanek ja võimalik kokkulepe Kosovo ja Serbia vahel on äh, üks äh, parimatest võimalikest ning väga hea, et see sõnastus on sama mõlemas raportis. Kosovo peab edasi liikuma ning äh, ei tohi peatuda oluliste reformide läbiviimise teel. kutsun üles äh, konstruktiivselt kritiseerima, Kosovot meie eesmärgi on sama. Euroopa Parlament on oluliseks partneriks, kes toetab Kosovot äh, liitumise teel ja oluline on, et äh, Kosovo teeks ka omalt poolt äh, kõik võimalikku, sellepärast et me tahame teid peatselt tervitada oma peres. Grazie, Fabio Castaldo. suur aitäh ja nüüd härra Zožnjets, palun fraktsioonilise kuuluvuseta liikmete nimel. mina sooviksin esile tõsta küsimuse, eh, mis on tingitud eh, Euroopa Liidu ühekülgsest ja vastutustundlikust poliitikast Kosovo suunal. iga kord, mm, kui Euroopa Liit on Serbia Äh, iga kord on Euroopa Liit Serbia esindajate poolt ja see on vastuvõetamatu. Äh, tegelikult valitseb ju enesemääramisõigus äh, ja see on väga konkreetne õigus, mis on Kosovo sõltumatust võimaldanud tunnustada mõnedel riikidel, aga sama peab kehtima ka Kosovos elavate Serbia, serblaste kohta. miks äh, on äh, albaanlaste lahkulöömisõigust austatud, aga serblaste puhul seda tehtud ei ole. mõned serblased ei taha elada Kosovos ja nad ei saa seda ka väljendada. miks me nad hukka mõistame, miks me topeltstandardeid äh, siinsamas, samal teemal kasutame? kui me räägime enesemääramiste õigusest äh, rahvaste puhul, äh, mille poolt ma üldiselt muide ei ole, äh, mina ei ole natsionalismi poolt kui riikide loomise aluse poolt, aga tegelikult me peaksime Kosovo territooriumis referendumit võib-olla tahtma äh, näiteks nendes piirkondades, kus on väga palju serblasi, eh, küsimaks, kas nad tahavad Kosovo riigi eh, koosseisus olla. Eh, albaanlastele selline lahkulöömisvõimalus ju anti no miks te arvate, et nii, selline on hea äh, poliitika, mida me praegu ajame? ma arvan, et kui reeglid on paigas, siis me peaksime neid ühtselt kõigile kohaldama ja ma olen sellekohased muudatused ka esitanud, aitäh! aitäh! ja nüüd on meil veel neli kõnelejat siia jäänud, härra Kuukan, proua Vood, härra Epideteius ah,. siiski kolm kõnelejat. Edward Kukan suur aitäh, härra esimees, äh, suur aitäh raportöörile hea tehtud töö eest, ma tervitan äh, täiskogu äh, hääletuse tulemust, mis puudutab Kosovo suunal viisa liberaliseerimist Äh, ma loodan, et selle teemaga liigutakse järgnevatel kuudel edasi. Mm, ma usun, et see raport äh, hõlmab väga objektiivselt või käsitleb väga objektiivselt vägagi mm, põnevat aastat äh, Kosovos. ma leian, et parteiülene dialoog ja konsensus on otsustava tähtsusega põhireformide elluviimisel, mida Kosovol on hädasti vaja Äh, see on väga oluline Euroopa-suunalise tuleviku jaoks Kosovo ja Kosovole ja inimesed peaksid selle protsessi tulemusi tunnetama ja nägema, on väga palju olulisi teemasid, näiteks parlamendi toimimise parandamine, sellest raportis ka räägitakse ja see tuleb eraldi välja tuua dialoog Belgradi ja Pristina, Pristina vahel on midagi, mida mõlemad partnerid peavad tõsisemalt võtma ja peaksime Kosovole eh, ja Serbiale vajalikku tuge selles protsessis pakkuma ja ma tahaksin lõpetuseks eh, kiita Kosovo juhte aktiivsete suhete eest teiste piirkondlike võimudega ja jõududega eh, ning tõstaksin siin e-, e-, e-, esile veel ka ühise välis- ja julgeolekupoliitika aspekti. aitäh! suur aitäh, proua Wood! aitäh mulle sõna andmast sellel teemal mina olen Kosovo suur sõber ja ma arvan, et on väga oluline see, et mitte ainult ahveti liikmed Eh, ei räägiks eh, Kosovo teemadel. mina kuulun eh, inim-, vabandust, kultuurikomisjoni ja naiste õiguste komisjoni ja need teemad on ka meie komisjonis väga olulised, kui me räägime Kosovo tulevikust. ma olen ka Kosovo suhete delegatsiooni liige ning härra Pitsula eelmise nädala delegatsiooni külaskäigul tegi väga head tööd delegatsiooni juhtimisel. Äh, mõnikord äh, nähakse seda riiki väga ebastabiilsena, aga iga kord, kui meie seal käime, äh, siis mm, suudame me ikkagi edusamme saavutada ja ma arvan, et see on Balkani piirkonna jaoks väga oluline. Kosovo inimesed on liiga kaua seda kõike oodanud, noored just eriti. see piirkond on ebastabiilne ja seetõttu on ääretult oluline, et me survestaksime nõukogu, et nad ka sellega võimalikult ruttu nõustuksid. noored kosovoalased tunnevad ennast eurooplastena, nad on juba osa Euroopa suurest perest, aga nad ei ole veel saanud täielikke Euroopa nii-öelda kodanike õigusi kasutada, aga see on nende õigus ja ma arvan, et see võiks võimalikult ruttu juhtuda. parlament ja härra Šoltes on väga olulist rolli siinkohal mänginud ja ma loodan, et see jätkub veel pikka aega, aitäh! suur tänu! ja lõpetuseks saab sõna härra Epidedeios. aitäh, härra esimees edusammud äh, Kosovoga seonduvalt äh, on midagi, mida tuleb äh, objektiivselt hinnata ja vajadusel ka kritiseerida. jah, Kosovol on veel pikk tee käia, enne kui me tõeliselt positiivseid tulemusi näeme. Kosovo on Euroopa üks korrumpeerunumaid riike, seal on palju organiseeritud kuritegevust ning see on olnud pelgupaigaks paljudele terroristidele, äh, pühasõdalastele. nii et äh, jah, äh, need poliitilised otsused, mida tuleb Kosovoga seoses langetada, on väga tundlikud, tuleb vaadata ka Serbiat ja Montenegrot. ja me peame vaatama ka, mida Kosovo valitsus on ära teinud selleks, et luua niinimetatud föderatsioon teise riigiga, Albaaniaga Äh, on äh, teatud äh, teiste Balkani riikide elemente, mis on ka siia kaasatud. selline praegune olukord on ja me peame väga hoolega seda kõike analüüsima. sellise nii-öelda laiendatud riigi loomine oleks väga suureks ohuks ja, ja, ja mureallikaks teistele piirkonna riikidele, muuhulgas ka Kreekale. aitäh, härra Epidu teiest teile. rohkem kommentaare kellelgi ei ole äh,. siis ma tahaksin teile teada anda, et hääletame me seda raportit üheksandal oktoobril. ja nüüd saame edasi liikuda päevakorrapunkti number kaheksa juurde ja me oleme juba pool tundi ajast üle läinud, äh, aga nüüd me hakkame siis käsitlema ülevaadet äh, ahvetikomisjoni lähedusest Tuneesiasse ja Alžeeriasse. Äh, see võib-olla võtab vähem aega, kui me esialgu ette oleme näinud selleks. Ahveti missioon toimus kuueteistkümnendast kahekümnenda juulini, esimene osa leidis aset Tuneesias kuueteistkümnendast kaheksateistkümnenda juulini ja seda lähetust juhtis meie kolleeg Jo Lainen. Tuneesia lähetus tulenes meie soovist, pikaajalisest soovist konsolideerida poliitilist dialoogi Tuneesiaga ja Jo Lainen kindlasti käsitleb seda põhjalikumalt. enne kui ma talle sõna annan, tahtsin ka käsitleda meie missiooni teist osa. esimest korda üle mitme aasta külastasime Alžeeriat. see toimus mõni nädal pärast seda, kui selle aasta juunis loodi Euroopa Liidu Parlamendi ja Alžeeria parlamentaarne komitee. oluline on parlamentidevaheline koostöö ja poliitiline dialoog Alžeeria Vabariigiga. me kohtusime peaministri, välisministri, siseministri, ase, parlamendi asejuhiga ning äh, ka erinevate poliitikutega. meil olid avatud arutelud poliitiliste ja sotsiaalmajanduslike olukorra kohta, aga käsitlesime ka julgeolekut ja piirkonna stabiilsuse teemasid. mis puudutab puudutab stabiilsust, siis Alžeerial on väga oluline roll piirkonna stabiilsuse tagamisel ning ka võitluses terrorismi ja radikaliseerumisega. nüüd annaksin sõna Jo Lainenile, kes käsitles Tuneesia teemat. aitäh suur aitäh ja sekretäriaat tegi väga head tööd selleks, et see äh, külaskäik õnnestuks Mm, Tuneesias äh, nägime me ebastabiilset äh, poliitilist olukordi, äh, president esines televisioonis intervjuuga, kus ta seadis küsimuse alla peaministri positsiooni. me teame, et järgmisel nädal, järgmisel aastal on valimised seal tulemas ja see põhjustas kõik poliitilisi tormi ja peaministrit ja ka välisministrit me ei kohanud seetõttu seal, me ei saanud nendega kohtuda Äh, ja aga samas me kohtusime erinevate parlamendi ja kodanikuühiskonna esindajatega. kodanikuühiskonna poolelt oli huvitav äh, kuulda venivate äh, reformide probleemist ja Mm, põhiseaduskohus ei ole veel paika pandud, äh, karistusõiguse reform ei ole äh, läbi viidud, äh, julgeolekureform ei ole läbi viidud ja kodanikuühiskond andis meile teada, et korrakaitset ei suudeta tagada noored on frustreerunud, kolmkümmend protsenti noortest on töötud, koolisüsteem, haridussüsteem ei toimi väga hästi, Tuneesia on võrdlemisi noor riik ja noored on frustreeritud, nad ei näe head tulevikku endale. see on teatud, teatud määral seotud riikliku majandusega. Tuneesia majanduse peamised äh, omanikud on mõned üksikud pered ainult äh, Tuneesias, seal on energiamonopol ähm, ja taastuvaid energiaallikaid pea üldse ei kasutata, äh, sellepärast et see energiamonopol ja selle omanikud on rahul olemasoleva korraga ja järgmisel aastal on parlamendivalimised tulemas, aga maikuus olid kohaliku Äh, omavalitsuse valimised ja äh, need leidsid aset või võrdlemisi kenasti. Mm, eesmärgiks oli detsentraliseeritust tagada äh, taheti anda finantspädevus ka kohalikele omavalitsustele, aga siin ei ole veel kõik päris korras. Tuneesia on äh, rändeküsimuses transiitriik, aga ka sihtriik äh, Sahara, Sahara alusest Aafrikast tulevatele äh, immigrantidele ja mm, kui rääkida piirivalvest, rannikuvalvest, siis me tahaksime näha rohkem koostööd Euroopa Liiduga. kaitseminister mm, rääkis julgeolekust, terrorismist äh,, Äh, piiril Alžeeriaga näiteks, äh, näiteks on turiste seal rünnatud ning äh, lisaks Liibüaga on neil ebastabiilne piir, see valmistab tõsiseid probleemi, probleeme. viisteist protsenti eelarvest on kaitsekulutusteks ette nähtud ja see on vaese riigi jaoks üks väga suur summa Eh, ning eh, me käisime külas ka eh, Tõe ja väärikuse komisjonil kuuskümmend kolm tuhat kaebust inimõiguste rikkumise kohta isegi penaali ajast alates on seal selle komisjoni ähm, mandaati ei pikendatud, tahetakse, et see oma töö lõpetaks ja me nägime, et see võrratu komisjon äh, Mm, teeb tööd omaalgatuslikult äh, ja isegi oma kuludega kuni aasta lõpuni. ja lõpetuseks ütlen, et ma arvan, et Euroopa tegelikult on väga huvitatud äh, nii demo-, demokraatlikust kui majanduslikust edust on ees ja ma arvan, et me oma töös peaksime ennast sellele pühendama, aitäh! suur aitäh, Jüri Lainen, äh, selle väga põhjaliku äh, aruande eest Tuneesia olukorras ja liigume nüüd edasi arutelu juurde, meil on kaks inimest, kes on sõna soovinud, härra Milan Mon ja härra Lopes. härra Milan Mon kõigepealt. Realmente no había pedido la palabra, pero ya que me la ofrecen Eh, ma tegelikult ei soovinud sõna, aga aitäh, et mulle siis sõna andsite ja ütlen ka siis paar sõna. ma olen, minule jäi mulje, et väga olulised reformid poliitika vallas on läbi viidud, aga majanduslikus mõttes ei ole neid reforme ellu viidud. sotsiaalmajanduslikult on riik väga keerukas olukorras ja seetõttu noored ei ole rahul. Nad näevad, et nende jaoks on uksed suletud. ma ei arva, et see oleks transiitriik migrantide mõttest. on lähteriik, noored lähevad Itaaliasse ja mujale minu arvates on tegemist riigiga, kus majanduslike ja sotsiaalreformidega ei ole veel pi-, pikka hakka, pihta hakatud ja kaitseministeeriumis kurdeti Euroopa Liidu üle, nad vaatavad Euroopa Liidu suunas väga tihti, soovides Euroopast lahendusi, aga meie peaksime ütlema, et ka nemad peavad reforme läbi viia, kõike meilt ei saa eeldada, aitäh! suur tänu! ja nüüd härra Lopes, palun. suur tänu. eelkõnelejad juba selgitasid meie reisi tagamaid. ühte punkti tahaksin selgitada. väga hea mõte oli nendesse kahte riiki minna, see oli nutikas meie poolt Aafrika ja Lähis-Ida äh, seal on nii palju erinevaid huvisid meie jaoks ka loodusvarad, sisseränne, stabiilsus, seega on oluline, et parlament ja välisasjade komisjon kultiveeriks lähedasi suhteid nende riikidega. tegelikkus on erinev Tuneesias ja Alžeerias. Tuneesia on ainukene edu lugu meie jaoks Araabia riikide hulgast, mis äh, sai alguse Araabia kevadega, aga seal on märkimisväärne siseriiklik ebastabiilsus nagu ka teistes riikides, seega me peaksime Tuneesiat ka jätkuvalt toetama, sest see haavatavus võib viia probleemideni. reforme on tehtud, aga suurt rikkust ei ole inimesed soovivad edasisi reforme. Alžeerias on olukord erinev. üheksakümnendatel oli kodusõda, mis viis dramaatiliste olukordadel, nendel on koloniaalminevik, tegemist on mõnes mõttes väga suure riigiga, teatud muudatusi on sisse viidud, aga see äärmuslus halvab kogu riigi, seetõttu mõlemas riigis peame toetama vajalikke reforme ning meil on vaja lähedast äh, töösuhet ka nende riikidega, sest meil on ühised huvid, julgeolekupoliitika, loodusvarad ja nii edasi. ja tõesti, selline suhtlus on abiks, eriti Alžeerias see oli tipptaseme kohtumine ja peaksime seda ka rõhutama. Thank you, we have two more. kaks sõnasoovi on veel kolleeg Castaldo ja kolleeg Zasniets. kaks ja siis on, palun. aitäh, lugupeetud esimees. ma leian, et väga hea oli, et see missioon just praegusel hetkel aset leidis nagu paljud teist teavad, pöörame äärmiselt suurt tähelepanu sisemuudatustele neis kahes riigis ja olen olnud ka Tuneesia raportiks ja neli korda vaatlejaks kohalikel valimistel. olen osalenud valimisvaatlusmissioonidel ning sellest tulenevalt on mul ka mõningaid spetsiifilisi küsimusi praeguse olukorra kohta praegune õhkkond on väga keerukas, sellepärast et Tuneesias praeguses valitsuses on ilmselge lõhe. me teame, et presidendi ja peaministri vahel on ka suuri eriarvamusi ning sellest lähtuvalt on ilmselge oht, et juba niigi keerukas institutsionaalne olukord kus on põhiseaduslik kohus, mida ei ole uuendatud. kus äh, valimiskogud on äh, halvatud. Äh, poliitiline konflikt on ilmselge kahe koalitsioonipartei vahel ja sellest tulenevalt on ka tegelikult ka halvatud oktoobris-novembris järgmine aasta as-, ähm, äh, on täiesti halvatud igasugused võimalused reforme läbi viia. kas te leiate, et tõepoolest nii see on, kas te arvate, et äh, sellises väga keerukas poliitilises olukorras on võimalik läbi viia enne järgmisi valimisi sotsiaalseid reforme, sellepärast et vastasel juhul äh, noored pööravad selja demokraatiale ning tegemist on ju ainsa lootusallikaga praegu üldse Põhja-Aafrikas, me oleme väga palju viimastel aastatel töötanud selle riigiga. ma tahaksin tõesti küsida selle kohta, mida te olete kohapeal näinud ja kuivõrd võimalik on, et mingeid reforme läbi viiakse nüüd? aitäh, Fabio and... Eita, Fabio ja nüüd kolleeg Zosnjerts viimasena, palun. Äh, suur tänu. ma tahtsin mainida paari asja seoses selle lähetusega. esiteks, minu arvates ei olnud hea mõte ühel lähetusega mõlemat riiki külastada, sest me pidime kiirustama. meil ei olnud kohati piisavalt aega rahulikult kohtumisi pidada ja mul on kahju, et ma ei saanud sõna ja küsi-, ega küsida kirikute sulgemise kohta. kristlased minu koduriigis palusid seda teha, aga ma ei saanud seda teha ja teiseks väga suur erinevus oli meie lähenemise puhul, mõlema riigi puhul. Alžeerias meid võeti vastu justkui eraisikuid aga Tuneesias või vabandust, Alžeerias meid võeti vastu tõesti väga pidulikult, ma ei tea, miks te nüüd siin nägusid teete, kui ma sõna võtan, aga igal juhul meid väga ametlikult tervitati Alžeerias, aga Tuneesias oli see tervitus vähem ametlik aga Alžeeria suudab palju paremat muljet jätta. Tuneesia oli väga vastutuleklik meie nõuetele, aga Alžeeria seisis rohkem enda eest. Alžeeria poliitikud on palju veenvamad, nad ütlevad, et nad ei ole nõus Nad viitavad sellele, et ka neil on probleeme seoses meie suhtumisega Liibüasse. Nad arvavad, et, et Euroopa on selle kriisi provotseerijaks ning Alžeeria vastaspool väljendas seda seisukohta korduvalt ning äh, seda ma tahtsin öelda seoses selle lähetusega, aitäh härra Sosnjers, aitäh nende märkuste eest. ma olen alla andnud teie nõuetele, on väga keeruline vastu tulla, aga Alžeeria puhul oli teil võimalus sõna võtta kõikidel kohtumistel. ma andsin teile sõna ja te käsitlesite Alžeeria krist-, olukord, kristlaste olukorda see ei olnud sada protsenti korrektne märkus teie poolt. aga nüüd lähme järgmise teema juurde, üheksas teema Euroopa Liidu ja Moldova assotsieerimislepingu rakendamine. tahaksin anda nüüd kolleeg Austrevitšusele sõna. aitäh, üritan äh, teha nii kiiresti kui võimalik, mul on täna varajane lend, pean varem lahkuma. tõepoolest, ma pean tunnistama, et ma ei uskunud, et see raport, mis käsitleb assotsieerimislepingu rakendamise arenguid, pälviks nii suurt äh, tähelepanu, me oleme saanud kokku sada kaheksakümmend kaks muudatusettepanekut, see on päris suur number, rohkem kui mõningate suuremate riikide raportite puhul, aga igal juhul seitseteist kompromissettepanekut, mis hõlmavad peaaegu kõiki raporti lõike peamine eesmärk oli, et Moldova tee Euroopasse on sattunud ohtu ja meie Euroopa Liit ja Euroopa Parlament oleme kaotamas usaldust Moldova rahvasse. Euroopa suunaline tee peab olema tõendatud konkreetsete tegudega, mitte poliitiliste deklaratsioonidega, seetõttu avaldame tõsist muret seoses viimaste otsustega Moldova ametivõimude poolt, mis puudutab äh, demokraatia standardeid, nimelt äh, muudatused valimisseaduses, mis on vastuolus Veneetsia komisjoni soovitustega ning ka Kišinau linnapea valimistega. nüüd kohtuvõimu läbipaistmatus ning väga piiratud edu äh, nende süüdistamises, kes vastutasid miljardi dollari pangapettusest sõltumatuse eest. me oleme jätkuvalt mures ka sõltumatu meedia olukorra pärast, meedia monopoliseerumine tervikuna on oht erinevatel tasanditel. ma pean rõhutama, et raporti koostamisel olen äh, jälginud meie lähenemist varasemate resolutsioonide puhul, näiteks eriti viienda juuli resolutsiooni aastast kaks tuhat kaheksateist, mis puudutab äh, linnapea valimiste tühistamist ning ka makromajandusliku toetuse pakkumine, millega, mille kohta tegid avalduse nõukogu komisjon ja parlament. härra esimees, meil oli väga tõhus koostöö e, peamiste poliitiliste fraktsioonidega, mitte paraku kõigiga, aga ju neil on põhjendused, mida nad ka välja toovad, meil on praegu kompromisstekst, mis võiks olla heaks lähtealuseks edasisteks aruteludeks, aitäh! suur tänu, härra Austrevitšus. nüüd saavad sõna kolleegid, kes on sõna soovinud, härra Preeda, kolleeg Kalniete ja kolleeg Kristea, Postinaro, Schaffhauser ja see on kõik. härra Castaldo ka. kuus kõnelejat. kahe minutiga palun piirduge ja kõigepealt, ei, vabandust, kõigepealt härra variraportöör, härra Kristea. härra Kovatšev on nüüd seal. härra Kovatšev kõigepealt siis me lihtsalt üritame aru saada, kes sõna soovib. kolleeg Kovatšev, Kovatšev, Kristia Kalniete, nii, ja teised. härra Kovatšev, palun, kaks minutit. aitäh ja suur tänu Petrasele raporti eest ning tema konstruktiivse lähenemise eest, kui koostati kompromissettepanekuid, mida käsitlesime eile variraportööride kohtumisel. olulisemad eh, muudatusettepanekud meie fraktsiooni jaoks võeti arvesse kompromissides. aga meie fraktsioon on jätkuvalt eh, kriitiline seoses Moldova ametivõimude suhtes, nende käitumine muutunud ei ole, seega oleme skeptilised eh, selles osas, kas lähiajal staatus quo võiks muutuda. nagu juba kõlas ka siin, sotsiaaldemokraatide lähenemine on liiga pehme, nad tahavad seda raportit nõrgestada, ametivõimudele Kišinevas meeldida, millega meie fraktsioon nõustuda ei saa. meie ei toeta selliseid muudatusettepanekuid, millega nõrgestatakse raporti kriitilist tooni meie jaoks, sellised väärtused nagu demokraatia, läbipaistvus, sõnavabadus, õigusriigi põhimõtteid ei tohiks nõrgestada. vastupidi, me ei tohiks toetada muudatusettepanekuid, mis üritavad nõrgestada parlamendi kriitilist seisukohti seoses arengutega Moldovas ja suhtumises Moldova ametivõimudesse. see oli raportööri poolt väga hea lahendus ja aitäh kõikidele kolleegidele veel kord. suur tänu Andi Kristeja sotsiaaldemokraatide nimel. aitäh aitäh. mina usun, et raportöör tutvustas head teksti ja see on väga heaks lähtealuseks, kuidas edastada selge sõnum Euroopa Parlamendi poolt. meie fraktsioon tegi erinevaid muudatusettepanekuid. kui nüüd vaadata kolleegide panust, siis tekib oht, et see raport, selle asemel, et see oleks Euroopa Parlamendi raport Moldova teemal, kesken-, mis keskenduks tõesti assotsieerimislepingu rakendamisele, muutub hoopis valimiskampaania pressiavalduseks. loomulikult me kõik oleme mures seoses sellega, mis Moldovas toimub, asjad ei ole täiuslikud ja seetõttu meie leiame, et nii nagu teiste raportite puhul, mis puudutab kandidaatriike ja strateegilisi partnereid, hääletus edasi lükata selle raporti puhul, et see ei sekkuks sellega valimisprotsessi ja poliitilistesse protsessidesse. seda eelkõige Moldova huvides ning see on ka selle parlamendi huvides, et me oleksime usaldusväärsed Moldova kodanike silmis ja loodetavasti fraktsioonid eh, saavad ka seda toetada. Moldova kodanike huvid ja see, et eh, Moldova oleks jätkuvalt Euroopa Liidu orbiidil ei tohi seda rakendada valimiskampaania ette. meie koda on olnud kõige tõhusam ja edukam, kui me oleme ühiselt tegutsenud, rääkinud ühel häälel ja Moldova puhul me peame tagama, et need pinged Kišinevus ei korduks meie parlamendi töös ja fraktsioonide töös, et ei väljendataks seisukohti, mis mõjutavad ka poliitilisi partnereid Kišinõus. aitäh, kolleeg Kristeio. härra Castaldo, palun. suur aitäh, lugupeetud esimees, tahaksin tänada raportööri eest tehtud pingutuste puhul, mis selle dokumendi koostamisel ja samuti kompromissmuudatuste eest ma ei saa eh, varjata, et olukord Moldovas on väga keeruline, muret avaldav ja seda paljudes aspektides raskused äh, on ilmselged ajakirjandusvabaduse ning õigusriigi osas. mõned aastad tagasi olin valimisvaatlejaks seal presidendivalimistel ja pressikonverentsil. esimest korda juhtus, et ei olnud mitte ühtegi küsimust äh, ajakirjanike poolt pärast avaldust. see oli päris üllatav ning äh, iseloomulik. ise variraportööride koosolekul osalesin eile see oli päris pingeline, minu jaoks on väga oluline, et ütleksime välja kõik, mis vaja. peame olema kriitilised, aga konstruktiivsed. kuid samuti ma arvan, et me peame arvestama praeguse ajaga, sellepärast et seal leiavad varsti aset valimised. ja ma arvan, et me peame arvestama võimalusega ka äh, edasi lükata raporti hääletamine, sellepärast et meie jaoks on esmatähtis, et me ikkagi julgustaksime Moldovat ja Moldova jääks Euroopa teele. me ei taha, et äh, natuke enne valimisi me siin hääletaks ning äh, sellest tulenevalt meie raport saaks osaks valimiskampaaniast ning äh, kriitika ohvriks. vastupidiselt meie huvides peaks olema edendada Euroopa-meelsust, muidugi ka kriitikat peame tegema, kui vaja, aga peame olema ikkagi konstruktiivsed ja toetama äh, erakondi oma vastutuse kandmisel. nii et tahaksin teie tähelepanu ka sellele juhtida ja igal juhul omalt poolt jälgin suure tähelepanuga raporti kallal tehtavat edasist tööd. Thank you, Mr Preda, two minutes nii, kolleeg Preeda, kaks minutit. aitäh. tahaks tänada raportööri ja ütelda, et Rahvapartei toetab teda ka kompromisside osas. tegin mõned muudatusettepanekud ja tahaksin selgitada nende põhjal olukorda, mis selles vaeses riigis valitseb. me teame, et valitsus, parlament ajakirjandus, justiitssüsteem on ühe inimese käes, oligarhi käes. toetust tal kuskilt väljastpoolt ei ole. ainult Rumeenia Sotsiaaldemokraatliku Partei liikmed toetavad teda. Euroopas teda ei toetata tegemist on aga fiktsio-, fiktsiooniga, mida ta üritab Moldaavias äh, endiselt levitada. ajakirjandus on tema kontrolli all. meie seisukoht on väga selge, mingit raha me ei eralda. ei makromajandusliku toetuse jaoks ega eelarvetoetuse jaoks, niikaua kui demokraatlikud tingimused, äh, demokraatlik kord ei ole tagatud, sest kahjuks tegemist ei ole enam demokraatiaga, tegemist on autoritaarse riigiga, mida juhitakse läbipaistmatult oligarhide poolt, äh, keda toetatakse tugevalt Rumeenias, meie liikmesriigis. räägitakse atentaatidest, mis äh, äh, valetatakse, nii et tegemist on täieliku deliiriumiga. meil on vaja kõigepealt äh, tagada demokraatlikud äh, olud, ilma selleta ei mingit Euroopa toetust. tegemist on praegu selles riigis allakäiguga. ja ma tõesti tunnen äh, suurt muret ja kurbust seetõttu. aitäh, Kristjan Preda nüüd saab sõna härra Postinaaru, kaks minutit, aitäh. mina kordaksin üle selle ettepaneku, mida tegi variraportöör, et me lükkame hääletamise edasi, et variraportöörid saaks jõuda kokkuleppele, mis hõlmaks meie panust välja arvatud neli erandit, ei ole ühtegi sotsiaaldemokraatide ettepanekut kaasatud mitte ühtegi kompromissettepanekusse, mis meie jaoks on vastuvõetamatu. teiseks, mida me tahame, kas me tahame edastada sõnumi, et Moldova on veel üks rahvapartei lahingupaik või me tahame tasakaalukat konstruktiivset lähenemist, mis aitab äh, muuta Moldova olukorda paremas suunas, ehk siis kas me tahame pakkuda mürgist kingitust Rahvaparteile või Rahvapartei sõpradele Moldovas. jah, enamus seda võib, aga me tegime seda Berissasi puhul ja jälle Kreskivsi puhul ja te teate väga hästi, kuidas see lugu lõppes, seetõttu, härra juhataja, ma tõesti kogu südamest palun, et te kaaluksite hääletamise edasilükkamist, et meil oleks võimalik pidada uusi läbirääkimisi, et jõuda tasakaaluka lähenemisele. liiga lihtne on seda niimoodi lahendada ja siis lihtsalt äh, peame tegelema selle olukorra lahendamisega, mis on nii lõhestav. härra Postinaru, Rebecca Harms, kaks minutit, palun. loomulikult võib alati rääkida hääletamiste edasilükkamisest, läbirääkimiste edasilükkamisest, aga see oleks negatiivne. kui me räägime assotsieerimislepingu riikidest, kes on Ida-Euroopas, oleks negatiivne, kui suured fraktsioonid, kellel on seoseid sealsete valitsustega, kui need avaldaksid mõju meie hinnangutele. loomul-, kui nende suhete kaitsmine on olulisem kui suhe assotsieerimispartneriga Moldova puhul ma tahaksin öelda, et negatiivsed arengud ei ole midagi uut. et see miljardi dollari pettuse juhtum juba sellest ajast alates oleme näinud, et asjad muutuvad ainult halvemaks. parlamendis on võimude tasakaal muutunud, inimesed seisavad ainult enda eest ja viimatised arengud mis puudutab pealinnas toimunud linnapea valimistulemuste mittetunnustamist ja proteste, mida seal korraldati ja uued valimised seoses uue valimisseadusega on alati viinud õigustatud kriitikani Moldova aadressil. ning äh, me äh, peame vaatama äh, minul on ükskõik, millal me hääletame, aga see peab olema tõesti aus raport ja kõik need kogemused, mida me oleme saanud, me ei saa neid jätta kõrvale lihtsalt seetõttu, et meil on mingisugused parteipoliitilised äh, suhted. suur aitäh, Rebecca Harms! kaks viimast kõnelejat, kolleeg Kalniete ja kolleeg Komes, palun! aitäh! jätkan läti keeles, palun kasutage kõrvaklappe. ma väga hindan härra Austrevitšuse tööd selle raporti osas, mis kirjeldab tegelikku olukorda Moldovas. Euroopa Parlament peaks olema väga mures äh, seoses Moldova liikumisega Euroopa suunal. me peame selle raportiga edastama selge sõnumi mitte mingil juhul ei saa parlament toetada hääletamise edasilükkamist. selline edasilükkamine tähendaks, et Euroopa Parlamendi liikmed kuulavad oligarhide soove ning äh, see on ka seotud äh, linnapea valimistulemuste tühistamisega Kišinõus. see näitab, et õigusriigi põhimõtteid ei kohaldata, meedia ei ole vaba, ainult oligarhid avaldavad olukorrale mõju. tuletaksin meelde, et see miljardi dollari pettuse juhtum, seda ei ole korralikult uuritud, kedagi ei ole süüdistatud. poliitiline opositsioon ja kodanikuühiskond sel teemal sõna ei saa, seega makrofinantstoetus Moldovale ja maksed võivad jätkuda ainult siis, kui planeeritud parlamendivalimised on toimunud ning oluline on, et need valimised peaksid lähtuma ka rahvusvahelistest standarditest ja olema õiglased. aitäh, Sandra Kall, nii et äh, härra, kolleeg Komes, palun. ma olen kohtunud mitmete Moldova inimestega, kes tõesti kirjeldasid mulle olukorda, mis eitab õigusriigi põhimõtteid, rikutakse selgelt neid põhimõtteid. ma suhtlesin valitud linnapeaga, kes ei saanud ametisse asuda ja see on täiesti vastuvõetamatu riigis, kes, mis tahab olla assotsieerunud liige Euroopa Liidus. suhtlesin inimestega miljardi dollari pettuse teemal ja see on tõesti väga murettekitav, et seal ei ole mingeid uurimisi läbi viidud ja see on meie kohustus juhtida sellele tähelepanu ja see peaks kajastuma ka parlamendi seisukohtades, aitäh. aitäh, ma unust-, palutasin härra Schaffhauseri registreerida, seega viimane, viimane sõna, palun. aitäh, lugupeetud esimees. ma olen nõus kord ometigi härra Austrevitšuse raportiga, aga härra Preda omaga muidugi härra Soros oma nimekirjas nimetas neid kindlateks äh, õigeteks inimesteks, mina ei kuulu nende hulka, aga teie küll. aga igal juhul see raport on hea, me peame jätkama uurimist selle miljardi üle ning äh, mis sellest sai, mina tean mõningaid asju, olen üllatunud, et ajakirjandusse see jõudnud ei ole, selle kohta, kuidas see miljard siis ära kasutati meil on siin kahe lähenemine, kas Kosovos on siis asjad palju paremini, kas Ukrainas on asjad palju paremini? Mm, mis puudutab raha kaotsi minekut ja ka demokraatia oma. ma ei tea, mis minu fraktsioon teeb, aga mina isiklikult toetan seda raportit, aitäh. okei okay., thank you colleagues for. aitäh, kolleegid, selle arutelu eest kas härra Austrevitšus sooviks veel viimasena sõna? ma, paar märkust minu poolt ka. kuulasin väga tähelepanelikult, mida te räägite ja küsimus sellest, kas me saaksime hääletust edasi lükata. fraktsioonid peaksid seda otsustama, aga tuletan meelde, et see kalender, mille põhjal me töötame, selles lepiti kokku pool aastat tagasi ja see võttis arvesse Euroopa Parlamendi mandida-, mandaadi lõppu ja me ei saa pärast Moldova valimisi hääletada parlamendis ja komisjonis ja me leppisime selles ajakavas ühehäälselt kokku ning see on väga tihedalt seotud ka teemadega, mis puudutavad Gruusiat ja Ukrainat. lihtsalt ma tahtsin meelde tuletada saavutada, et selles me leppisime ühiselt kokku ja kindlasti härra Austrevitšus leiab lahenduse, mis hõlmab kõiki fraktsioone, palun. jah, kui tahaksime Moldovas lahenduseni jõuda, siis peaksin seal ise kandideerima. võiksin olla sõltumatu kandidaat, et seal riigis poliitikat muuta. aga kolleegid, suur tänu teile paljudele nende konstruktiivsete märkuste ja kommentaaride eest. me seisame silmitsi valimistega ka Gruusias, aga siiani keegi ei ole soovinud Gruusia raportit edasi lükata. see ei puuduta ainult Gruusiat või Moldovat. kas te mäletate seda ütlust, et majandus on rumal? ei, majandus ei ole rumal, otsused on rumalad seega olukord Moldovas on väga keeruline ja seetõttu, härra juhataja, ma teen järgmise ettepaneku, et me proovime veel jõuda parema lahenduseni, korraldan uue variraportööride kohtumise ja loodetavasti mitte ainult nõunikud ei ole kohal, vaid ka liikmed, kes võtavad siis poliitilise vastutuse. vabandust väga, aga ma üllatusin, et mõned fraktsioonid olid esindatud ainult nõunike poolt, ma ei ole nende vastu, nad on äh, pädevad inimesed, aga olgem ausad ja langetagem siis otsuseid, seiskem tegelikkusega silmitsi ehk siis teen uue variraportööride kohtumise. aitäh, veel üks variraportööride kohtumine, lahendage see probleem ja nüüd üheksandal oktoobril on siis äh, ahvetis hääletus. Kristjan, palun. Mr President, sorry, can I? vabandust, kas kodukorraline küsimus? kas te võiksite palun kuidagi distsiplineerida meie kolleege, see oleks lihtsalt viisakas. ma üritasin lihtsalt edasi minna üheksanda punkti juurde, ma märkasin, et äh, Moldova arutelude käigus temperatuurid tõusid, nüüd võiks Gruusia pool temperatuur jälle langeda. kümnes punkt. ja nüüd annangi sõna härra Maaminksile shortly update. aitäh, tahaksin rääkida lühidalt assotsieerumisleppe elluviimisest Gruusiaga, nagu teate, tegemist on esimese sellise äh, raportiga ja ma arvan, et sellest tulenevalt on see veelgi olulisem, et see oleks praktiline ja sisaldaks konkreetseid soovitusi selle kohta, kuidas muuta ellurakendamist ühiselt tõhusamaks. ma tahaksin tänada kõiki kolleege, kes osalesid oma muudatusettepanekutega siin raportis. meil on kakssada kakskümmend üheksa muudatusettepanekut ning see näitab, kui oluline see teema on. praegu töötan kompromisside kallal, mida arutame oktoobris variraportööride kohtumisel, kolmandal oktoobril Strasbourgis ja ma olen veendunud, et suudame jõuda laia konsensuseni. paljudes aspektides tekkis küsimusi nagu hea valitsemistava, korruptsioonivastane võitlus, kodanikuühiskonna kaasatus ja nii edasi. ma näen hea meelega, et enamustes kommentaarides on ikkagi toonitatud seda, kuivõrd kaugele on Gruusia jõudnud pärast assotsieerumislepingu sõlmimist. ootan viljakat koostööd teiega lähitulevikus selleks, et raport lõpetada ja suur aitäh veel kord! aitäh, härra Mamikin, see oli lühikene nagu ikka. suur aitäh teile ja nüüd variraportöörid. sõna on soovinud Breda Gomes, proua Hams, Castaldo, Kala ja proua Kalniete. okei okay., we start with Christian Breda uh,. härra Breda, palun. aitäh võtan sõna Štetina nimel, kes on meie variraportöör ja kes täna kahjuks siin viibida ei saa, ta ütles, et ta on kurb sellepärast, et tal kompromissi veel ei ole. me ei ole väga kaugele jõudnud. nüüd, mis mind puudutab, siis tegin muudatusettepanekuid, kus räägin erinevatest asjadest, muuhulgas sellest, et Gruusiaga koostööd tuleb tugevdada. samuti rääkisin sellest, et meil tuleb ellu viia äh, tegevuskava, mille alusel siis äh, depoli- või apolitiseeritakse riigi institutsioonid. korruptsioonivastane võitlus on samuti väga oluliseks punktiks siin me peame tagama õigussüsteemi tegeliku sõltumatuse, see on miski, mida me jagame oma sõpradega Gruusiast. ajakirjanduse kohta tegin muudatusettepanekuid, kus räägin vajadusest tagada vaba ajakirjandus, ajakirjanikud, kes ei karda, kes saavad oma tööd teha, kahjuks aga selles riigis nagu ka teistes selle piirkonna riikides siiski on vahel näha et võib-olla ei hirmutata nüüd otseselt, aga avaldatakse survet poliitikute poolt, aitäh. Thank you, Kristjan Preda. aitäh, Anna Koomes, palun yes.. Well, uh, been... jah, aitäh. minul on Gruusia küsimust õnnestunud jälgida sellest peale, kui viibisin seal kaks tuhat kuusteist valimisvaatlusmissioonil ja seejärel olen olnud ka meie demokraatia valimiste töörühmas. ma näen, et olukord paraneb. kodanikuühiskond on väga elav ja see äh, on äh, väga mõjus. sellised partnerlused on väga olulised ka kodanikuühiskonna jaoks äh, Gruusias ning muidugi probleeme on, millega tuleb ka tegeleda aga me peame ära kasutama kõiki assotsieerumiskokkuleppe mehhanisme selleks, et aidata neid gruuslasi, kes soovivad midagi muuta. raportis ja ka kolleeg Breda poolt välja tooduga tegelemine on tähtis. haigussüsteemi reformimine on kesksel kohal, see on valdkond, kus me äh, me peaksime midagi muutma veelgi rohkem. sest et meil võib ju olla tegemist väga aktiivse kodanikuühiskonnaga, pluralistliku ajakirjandusega, ka opositsiooni seisukohad on kajastatud aga sellest ei piisa. kui äh, kohtusüsteem äh, on blokeeritud, äh, samuti poliitilised ametisse nimetamised ja nii edasi. see mõjutab ka karistamatust. viibisin Gruusias eelmisel nädalal, kohtusin kodanikuühiskonna organisatsioonidega. Nad rääkisid mulle positiivsetest muudatustest, aga samuti rääkisid paljudest juhtumitest, kus on jäänud valitsema karistamatus ja eriti just riigi julgeoleku äh, osas ning see on tõsine probleem. näiteks räägiti ühest äh, noorest mehest, kes äh, tapeti ühe operatsiooni käigus, kus pidi terrorismi vastu võideldama seda piirkonnas, kus elavad etnilised tšetšeenid ja see on kohalikul tasandil väga palju probleeme tekitanud ning ähm, usaldamatust riigivõimude vastu. korruptsioon on jällegi väga oluline, siin peab ju kohtusüsteem hästi toimima. krüptovaluutad samuti see ei ole probleemiks mitte ainult seal, vaid ka Euroopa Liidus peame sellele tähelepanu pöörama. ilmselgelt on see üks vahend, mis võimaldab korruptsioonil veelgi laiemalt levida. tahaksin lõpetuseks ütelda, et valimised on tulemas ja tundub, et need saavad olema huvitavad tulevad huvitavad kandidaadid, keegi neid ei oodanud, mina olen kahega opositsioonist juba kohtunud ja nemad ütlesid, et nad on äh, suutnud kampaaniat läbi viia kõikjal riigis ilma igasuguste probleemideta, nii et ma tahaksin ka seda toonitada, aitäh! aitäh, kolleegid, me oleme nüüd väga palju ajakavast maha jäänud, palun piirduge kahe minutiga, proua Harms. kann da weitermachen, äh, wo Anna ja ma saan jätkata sealt, kus Anna Komes lõpetas. tõesti positiivseid arenguid Gruusias on ja ma äh, ei tahaks mitte rääkida ainult äh, valimiste ettevalmistamisest, vaid rääkida ka sellest, et äh, Gruusias on suvel äh, olnud ka proteste ja nendega tegeleti hoopis teistmoodi kui Moldaavias näiteks ja Mm, avalikkuse survel äh, on valitsus võrdlemisi mõistlikult nüüd tegutsenud. Äh, endiselt on probleeme, kui rääkida pressimaastikul toimuvast. Äh, mm, me oleme praegu olukorras, kus Gruusia valitsusega on vaidlusi ja siin see Äh, esindusega ka, aga mulle tundub, et me siiski äh, liigume kuhugi poole, me ei ole jõudnud äh, tupikusse. luureteenistuste reform on samamoodi väga oluline, millest Anna ka rääkis, aga samas see on kuidagi mm, peatunud ning kui Ungarit mainida, mm, siis tuleb rääkida ka inimõigustega seotud probleemidest ja inimõiguste rikkumisest Äh, need on tingitud suuresti Türgi-poolsest survest äh, mina olen esitanud kõigisse kolme raportisse äh, muudatusettepanekuid näiteks äh, rahvusvaheliste koolide kohta Gruusias, Moldovas ja Ukrainas äh,. Mm, ja ma usun, et väga oluline on see, et Euroopa Parlamendi väliskomisjon äh, selle küsimusega süstemaatiliselt tegeleks, milleks on siis Türgi-poolne surve nendele kolmele partnerriigile. Äh, see toob kaasa suuri inimõiguste rikkumisi, nagu näiteks äh, inimeste röövimised eh, nii Moldaavias kui Gruusias eh, ja Euroopa peab tegelema selle teemaga, eh, eriti mis puudutab siis Türgi-poolset survestamist, aitäh! aitäh, Rebecca! Mihhail Kaaler, suur aitäh! ja ma saan omalt poolt toetada paljutki sellest, mida kolleegid Gomes ja Harms juba ütlesid, eriti see viimane punkt, ma usun, et positiivne on välja tõsta see, et Gruusia mm, on e, siiani suutnud vastu astuda Türgi-poolsele turvele, eriti mis puudutab e, e, kodanike väljaandmist. aga samas kui võrdlen mm, olukord vaadata Gruusias ja olukorda Moldaavias, siis tegelikult siin ei olegi äh, midagi väga võrrelda, Gruusia on oluliselt paremas olukorras mm.. mingid väiksed erinevused loomulikult on, aga Gruusia on Ukrainast oluliselt väiksem riik ja äh, kvantitatiivselt on siis ka probleeme selle võrra vähem Gruusias no ma ei hakka kordama seda, mida kolleegid juba ütlesid, aga äh, poliitiline polariseeritus on olemas, seda on näha. Äh, kui mina omalt poolt äh, nii valitsuse kui opositsiooniparteidega rääkida saan, ja me kuulsime seal ka seda, et see on positiivne, mida, mida tuleb kindlasti esile tõsta. aga kui vaadata seda poli-, polariseeritust ning pressimaastikul toimuvat, et äh, näiteks sõltumatud allikad, mida me kasutame, piirideta reporterid või teiste organisatsioonide poolt antud hinnangud, Freedom House'i poolt näiteks äh, pressiolukorra või ajakirjanduse olukorraga seonduvalt, siis äh, ma usun, et Äh, et selline hindamine on võimalik. Äh, ja siis me saame vastavad sõnastused äh, nende põhjal ka kompromissidesse ja raportisse laiemalt valida, aitäh! suur aitäh ja nüüd proua Kõljet uh,. aitäh! räägi läti keeles, palun pange oma klapid pähe. Ähm, me saab salidinud Moldova, Gruusia. Pole kahtlustki, et võrreldes Moldovaga Gruusias on olukord palju parem nii reformide osas kui ka muidu reformid toimuvad, demokraatia tundub toimivat. aga võtmetähtsusega reform, kohtusüsteemi reform, õigussüsteemi reform viibib. riigihaldus ning eh, valitsev poliitiline erakond tundub kokku sulanduvat ning äh, inimeste mõju on tohutu. tahaks meelde tuletada, et äh, rahvusvahelistes organisatsioonides ei saa osaleda, kui võimud ei ole lahus. Need aga, kes Gruusiat juhivad praegu, peavad mõistma, et äh, küpses demokraatias on võimude lahususe põhimõte oluline ning samuti on oluline see, kuidas opositsiooni suhtutakse. tuleb arvestada opositsiooni arvamusega ja opositsioonil peab olema võimalik mõjutada poliitikat, neil peab olema võimalik ka oma valijaskonda esindada. riik kontrollib massimeediat ja sellega ja neid katseid ei saa kuidagi heaks kiita. ma tahaksin kokkuvõtteks ütelda, et Gruusial on veel väga palju teha demokraatia teel kohtusüsteem, opositsioon ja samuti äh, ajakirjandussõltumatus äh, küsimuses. aitäh! härra Manikis, kas tahate kokku võtta? aitäh arvamuse eest, võtan arvesse, mis te ütlesite, kuid jätkan raportiga ja kohtun teiega kolmandal oktoobril järgmisel nädalal, aitäh! okei okay., so the timetable is the vote on the adoption will be on the ninth of oct-. hästi, üheksandal võtame selle vastu ahvetis oktoobril ja täiskogule läheb novembris või detsembris. nüüd üheteistkümnes päevakorrapunkt. härra Kaaler I.... jah, hästi lühidalt. mind teavitati sellest et Gruusia parlamendi äh, Euroopa Integratsioonikomisjoni äh, äh, esimees on siin ja võib-olla tervitaksime ka teda koos tema kolleegidega ametlikult. Well, they've just entered, so we couldn't welcome them before. ja nad just tulid, nii et ega me varem ei saanudki neid tervitada, aga tere tulemast siia, olete tihedad külalised Brüsselis. kena teid siin jälle näha, nüüd aga järgmine punkt uuringu tutvustus, institutsionaalse raamistiku areng, assotsieerumise kokkuleppe elurakendamise Gruusia, Moldova, Ukrainaga. ühtegi aseesimeest siin ei ole, nii et kui olete nõus, siis kes seda hakkab juhatama, proua Harms, Rebecca, kas tahad koosolekut juhatada? ma pean kiireloomulise kõne tegema, viieteist minuti pärast tulen tagasi. hästi, aitäh, palun tule siia ette. Okay, thanks uh, for the trust uh, in me, I am um, taking over. aitäh, ma võtan üle suurima heameelega. ja me oleme seda tutvustanud juba varem ka Euroopa Parlamendis ja arutasime hiljuti Kiievis. suurima heameelega tutv-, tervitan siinkohal professor Katariina Votšokit Birminghami ülikoolist. tema on spetsialiseerunud Euroopa Liidu ning äh, postsovjet riikide suhetesse, seda idapartnerluse ja Euroopa naabruspoliitika raames. ja tahaksin teile meelde tuletada siinkohal, et kolmekümnendal oktoo-, äh, augustis tuli välja kolm uuringut, äh, mida siis tutvustati siin komisjonis ja viimane uuring, mille me tellisime oma töö raames nende kokkulepete kallal ning oleme siis keskendunud selles institutsioonidele ning nende toimimisele ja sellele, kuidas ja miks osad, osad lepingutest on hästi ellu rakendatud, teised mitte niivõrd. enne kui annan sõna professor Vojtšukile tahaksin kasutada võimalust ütelda, et oma kogemuste põhjal need kolleegid, kes ahvetis töötavad Euroopa Parlamendis, peaksid saama ka põhjalikumalt sõna võtta sellepärast, et siin on äh, rakendus äh, kohaldamine olnud palju keerukam, kui me alguses arvasime. meil olid väga ambitsioonikad projektid. minu jaoks oli oluline näha, et väga keerukates tingimustes nende kolme partnerriigi puhul mida ka Venemaa erineval tasemel ründas, Ukrainas oli muidugi olukord eriti tõsine, aga eriti võttes alles neid asjaolusid, kus ka rahaline toetus Euroopa Liidult on päris väike, on riigid käivitanud äärmiselt ambitsioonikad muutuste projektid ja proua Otsuki töö on meie jaoks väga väärtuslik, palun ja väga kena, et siin täna olete. aitäh. palun mikrofon. The... pean vabandama tõlkides, sellepärast et äh, ma olen kiire kõneleja. aga ma tean, et päevakord on tihe. ekspertiisi oli palju, kuulasin eelmine või arutelusid ja ilmselgelt ma tulen siia metsa puudega praegu aga ma tahaksin võib-olla sammu tagasi astuda. vabandan nende ees, kes lootsid ehk võib-olla ma teda detailselt käsitlen teatud küsimusi. ma olen valmis kõike seda detailselt arutama, kui teil küsimusi on, aga mina astuks nii-öelda sammu tagasi ja keskenduks sellele, mida tähendavad assotsieerumislepped nendele riikidele endidele, endile rakenduse koha pealt. see suuresti tähendab koordineerimist, sellepärast et assotsieerumiskokkulepped on ühed kõige keerukamad üldse maailmas. Need sõlmitakse riikidega, mille poliitiline, õiguslik ja sotsiaalmajanduslik areng on väga erineval tasemel. sellega kaasnevad suured väljakutsed. oma uuringus üritasime üldise ülevaate saada sellest, mis toimub millised institutsionaalsed mehhanismid on loodud eh, ellu rakendamiseks, sellepärast et see tegelikult annab meile hea pildi sellest, mil määral need riigid on olnud suutelised neid kokkuleppeid kohaldama, eh, ka võttes arvesse ettenähtud ajakava. tulleski nüüd eh, tähtaegade, tähtaegade juurde tulen hiljem, uuringu äh, valdkond Äh, ja teema on siin täpselt ära määratud. olen, olen lähtunud oma töös oma varasemast ekspertiisist. Äh, ja käsitlesin siis mõle, kõiki kolme riiki. kui me räägime institutsionaalsetest mehhanismidest, siis mida me silmas peame, mis on peamised koostisosad siin, poliitiline juhtimine, kas poliitilisel kõige kõrgemal tasandil äh, ellurakendamist toetatakse, mitte ainult avaldustes, vaid kas seda ka aktiivselt äh, läbi viiakse. teiseks, koordineerimismehhanismid. kas äh, valitsuse ja parlamendi erinevad üksused koordineerivad oma ellu rakendamist? tihti tähendab see, et mängu tulevad mitmed horisontaalsed teemad ning kolmandaks institutsionaalne suutlikkus, seda hinnatakse tihti kõige vähem nii parlamendis kui ka siis ministeeriumites eraldi. see tegelikult tähendab seda, et me räägime inimestest, kes teavad, mida nad teevad ja miks nad seda teevad. tulles eelmiste arutelude juurde, siis äh, assotsieerumislepingute puhul tuleb silmas pidada, et nad on äärmiselt keerukad ühes kokkuleppes on nii-öelda kaks kokkulepet koos. esimene neist on üldisem poliitilisem, poliitilise koostöö kokkulepe, poliitilise dialoogi oma. seega kokkuleppes on selline poliitiline üldisem osa, kus on sees pehme seaduse klauslid äh, ja reeglina siin mingeid tähtaegu ei ole ja see on väga oluline, sellepärast et kui me räägime sellistest teemadest nagu demokraatia, inimõigused, valimisreformid, siis siin ei ole mingisuguseid verstaposte ega tähtaega. olukord on aga teistsugune tehnilisemates aspektides. eriti vabakaubandus, sektoriaalne koostöö. lisad on tihti väga detailsed nii et meil on põhimõtteliselt kaks erinevat aspekti ja kui me räägime assotsieerumiskokkulepetest, siis keskendutakse kas ühele või teisele, mitte mõlemale samaaegselt. oluline on seda mõista ja mõista ka seda, et äh, vahel võib desünkronisatsioon tekkida tehnilisel, poliitilisel tasandil nagu eelnevalt kuulsime, tegemist on oluliste lepetega, mis sõltuvad äh, poliitilisest kokkuleppest ning äh, seeläbi viiakse läbi strateegilisi reforme. selline poliitiline konsensus tähendab seda, kes on vastutav äh, kohaldamise eest ja kui vaja, siis on vaja ka survet avaldada selleks, et midagi juhtuks. poliitilised liidrid muutuvad, inimesed tulevad-lähevad, nende poliitilised veendumused on erinevad. ma ütleksin aga üldiselt, see on nõrgem kui halduslik külg. haldustasandil leiabki aset kõige olulisem ellurakendamine. igas riigis on meil oma koordineerimisüksused, suutlikkust on arendatud ministeeriumites ning parlamendis mitte piisav, aga paranev ekspertiis. ja see ekspertiis on vajalik me näeme selgelt, et riigid on teadlikud headest tavadest ja nad on ka sellele vastavalt käitunud. vastavuskontrollid, parlamentaarsed komisjonid, koordineerivad üksused, kõik need asjad on olemas neis riikides aga on suuri erinevusi selles, kas meil on need üksused olemas ja kas nad toimivad olemasolevates protsessides ning poliitilistes institutsioonides. näiteks me teame, et Ukrainas parlament peab veel omaenda funktsioonid välja selgitama, kuidas ta toimib, kuidas ta seadusi loob, kuidas koordineerimismehhanism toimib. parlament ise ei ole veel väga tõhus. seega heade tavade ülevõtmine on oluline, aga ka nende äh, toimima panek ning see ongi kõige keerukam. institutsionaalne mehhanism üksinda ei toimi. see toimib laiemas institutsionaalses äh,, institutsionaalsel maastikul ja pole kahtlustki, et assotsieerumiskokkuleppe kohaldamine tegelikult sunnib riike tagant ning sunnib neid üle võtma häid tavasid poliitikas ja mujal. aga see ei saa jääda isoleerituks, ehk siis laiemad nõrgad küljed mõjutavad ka assotsieerumiskokkulepete kohaldamist, isegi nende tehnilisi aspekte. selge on see, et koordineerivad äh, üksused äh, toimivad kõige paremini siis, kui äh, me räägime lisadest, kõige spetsiifilisemad äh, aspektid saavad kõige rohkem tähelepanu, sellepärast et neile on ette nähtud eraldi üksused. ja näiteks see kajastub ka ellurakendamiskavades. keskendutakse peamiselt tehnilistele aspektidele, harva äh, räägitakse sellistest küsimustest nagu demokraatia ja õigusriik, vaid keskendutakse ikkagi spetsiifilistele asjadele, kus on äh, teatud meetmed ette nähtud ning tähtajad. ja siin te näete, me näeme väljundit, äh, koolitus, seminarid, seminarid, reformid. tihtilugu ei hinnata tulemusi, seda, kuivõrd tõhus, tõhusad on olnud institutsioonid õiguslike kohustuste elluviimisel. ja lähtutakse tihti just tähtaegadest, see on probleemiks, eriti kui me räägime Moldovast ja Ukrainast. seda sellepärast, et väga tihti pannakse rõhku õiguslikule harmoneerimisele mis on väga hägus äh, mõiste ja mis põhimõtteliselt tähendab seda, et kohandatakse liikmesriigi äh, seadusandlust ja viiakse kooskõlla AK-ga, aga see on väga keerukas ülesanne, sinna läheb palju energiat ja tegelikult väga vähe tähelepanu ja suutlikkust on äh, pühendatud mõjuhinnangutele. kui me tahame toiduohutusinspektori kohale luua, siis palju see läheb maksma kui palju neil koolitust vaja, kus nad peavad asuma, kui palju läheb maksma laboratooriumite loomine ja just tehnilistes osades eh, ei ole veel piisavat ekspertiisi. riigid kõik töötavad selle kallal, aga me ei saa väita, et rakendusliku külje finantsaspekte hinnatakse eh, piisavalt enne, kui äh, täiel määral need kokkulepped äh, ellu rakendatakse. tundub, et pead kiiremini nüüd rääkima. Äh, meil on planeerimine, aruandlus, aga piisavat järelevalvet ei ole, sellepärast et koordineerivad kogud on lihtsalt koordineerivad. Neil ei ole poliitilist pädevust selleks, et midagi teha, kui vaja. me näeme ka, et liikmesriikide reformikavade sektoriaalsete äh, reformi äh, ka äh, strateegiate vahel on lõhe. riigid peavad suutlikkuse tekitama muuhulgas ka avaliku halduse reformide osas, see on eriti oluline Ukrainas ja Moldovas. seda ka tehakse avaliku halduse reform toimub Moldovas, seda viiakse läbi, see nõuab aega. aga samas ah, kell tiksub assotsieerumislepingu puhul ja minu jaoks on siin isegi tegemist nii-öelda topeltrajaga Euroopa Liidu lähenemises äh, assotsieerumiskokkuleppe rakendamisel. kui me vaatame parlamente, siis jällegi head tavad kiidetakse heaks võetakse vastu. aga kui me räägime komisjonide rollidest, siis pole päris kindel see, mida täpselt need integratsioonikomisjonid peavad võrreldes teiste komisjonidega tegema, kuidas õigusloomne protsess peab toimuma, on tõsiseid probleeme Ukrainas eriti just ja vastavuskontrollid samuti, sest piisavat ekspertiisi lihtsalt ei ole aga veelgi olulisem tuleb vaadata, mil määral parlamentidel on ekspertiis selleks, et äh, ülevaadet saada ja prioriteedid välja selgitada ja parlamendid vajaksid rohkem tähelepanu meie poolt ja palju rohkem ka toetust äh, kas või Euroopa Parlamendi poolt. õiguslik harmoneerimine on väga keerukas hägus mõiste selle kohta on pikk äh, osa minu uuringus, et seega võib-olla tutvuksite sellega. olen valmis ka detailsemalt sellel peatuma, kui vaja. aga nüüd tahaksin keskenduda ehk ühele küsimusele veel. Euroopa Liidu toetus ja abi. Äh, selle topeltrae puhul, mis me oleme näinud Moldovas ja Ukrainas ja siinkohal tahaksin soovitada Euroopa Liidu institutsioonidel toetada eelkõige just riigi, riiklike institutsioonide ülesehitamist, eriti Moldovas ja Ukrainias. me ka aga näeme, et paljud aspektid assotsieerumislepingu kohaldamisel leiavad toetust läbi tavalise klassikalise tehnilise toetuse. olen ka uurinud seda Ukraina puhul tundub, et Euroopa Liidu abiga käib tihti kaasas äh, tehnilise toetuse äh, ebaadekvaatsus. ja selle teiseks äärmuseks võiks olla ka lausa pettus, sellepärast et reeglid on äärmiselt keerukad äh, selleks, et pettust ning korruptsiooni vältida mida me siis nägime aruteludes, minu jaoks on ehk äärmiselt oluline just see eksperdid liikmesriigist kui ka Euroopa Liidu delegatsioonid, kohalikud eksperdid ütlesid, et koordineerimine on koha, ellurakendamisel ebapiisav. inimesed delegatsioonidest tihti eh, ei saa hakkama ja nad eh, tunnevad, et neid ei ole piisavalt ette valmistatud ja neid ei toetata piisavalt raportis on terve pikk nimekiri, kuus lehekülge soovitusi, nad sisaldavad üldisi soovitusi kõikidele riikidele ja Euroopa Liidu institutsioonidele endile. ja ma arvan, et me peaksime palju realistlikuma, strateegilisema lähenemise heaks kiitma ning ootama, et selline suutlikkus tekiks, sellepärast et praegusel kujul tundub et riigid küll pingutavad, aga nad ei ole praegu võimelised ka kõiki neid äh, kohustusi ellu viima. siin on mul ka eraldi slaidid Moldova, Gruusia ja Ukraina kohta e, eri aspektides, aga ma võib-olla lähen edasi nüüd kokkuvõtte juurde. ja järeldused on siis järgmised. head tavad on hästi teada kõikides riikides on olemas vajalikud mehhanismid ja tuleb ütelda, et Moldova ja Gruusia on kõige rohkem edu saavutanud siin. sellepärast, et äh, lepingud äh, sõlmiti varem, neil on rohkem aega olnud ja lisaks sellele ükskõik, mis teemat ma ka ei puudutanud aruteludes, siis mulle öeldi, et me tegeleme nende asjadega. aga ellurakend-, toetusmehhanism, eriti just selle poliitilised aspektid ei ole väga selged. institutsionaalne mehhanism kajastab ka tegelikult kogu juhtimise kvaliteeti, see tähendab seda, et kogu kvaliteet peab paranema enne, kui elu rakendamine saaks aset leida tõhusalt riigi suutlikkusega tegeletakse, aga me teame kogemustest, et see kõik nõuab aastaid. aga tähtajad on juba kätte jõudmas. me pakume toetust Ukrainale innovatsiooni vallas, aga assotsieerumiskokkulepped saavad eelkõige tehnilist abi. ja tundub, et praeguses vormis see enam ei ole väga tõhus. hoolimata kõikidest positiivsetest arengutest ja äh, suurest aktiivsusest liikmesriigis ikkagi assotsieerumislepingutega kaasnevad suured väljakutsed mitte ainult partnerriikides, vaid ka Euroopa Liidu institutsioonides endis, aitäh! So thank you uh, very much uh, for suur aitäh selle teiepoolse panuse eest. ma tahaksin omalt poolt lisada ka ühe kommentaari. ma arvan, et see on väga hästi seotud rakendusaruannetega ja mm, võib-olla Äh, raportöörid saavad ka neid soovitusi arvesse võtta enne arutelu. mina tahaksin rõhutada, et Euroopa Parlamendina äh, me osaleme ka Euronesti Parlamentaarses Assamblees ja meie oleme juba kokku leppinud selles, et vaja on rohkem koordinatsiooni, koordineerimist. aasta tagasi Euronestis me lõime töörühma mis tegelebki just assotsiatsioonilepete ellurakendamisega, mis on üks kõige olulisemaid töörühmi Euronesti tegevuses. ma usun, et tuleb välja tuua ka see, et partnerriikide parlamendid lõid oma parlamentaarse assamblee Ukraina, Gruusia, Moldova siis ähm, ja seda selleks, et pidevalt arvamusi vahetada äh, selle keelu, keerulise olukorra koha pealt, kus nad äh, on praegu ja meie ülesanne on ka mõelda mm, koordineeritud lähenemisele äh, seoses sellega, mis teie uurimusest välja tuli Eh, ning e-, enne idapartnerluse kümnendat aastapäeva, mis on järgmisel aastal, oleks eh, väga hea, eh, kui meil oleks konkreetseid ettepanekuid selle koha pealt, kuidas ka Euroopa Liidu institutsioonides veidi järelmõelda selle peale, mida me viimastel aastatel oleme õppinud. kolleeg Kalniete on sõna palunud. suur aitäh! mina tahaksin teid tänada. Äh, te äh, rääkisite meile vägagi äh, mm, hästi sellest väga põnevast olukorrast, mina olen pärit riigist, mis neliteist aastat või isegi rohkem tagasi läbi sama protsessi, ma olen Lätist Äh, kuid üks teie järeldustest äh, oli selline, et teatud piiranguid äh, on lähenemisele, mis puudutab tehnilise abi andmist. teatud asjadel selles ellurakendusprotsessis on vähem ja rohkem tähtsaid poliitilisi protsesse ning valitsuse eh, ja institutsioonide nagu parlamendi poliitiline tahe teatud riigis on väga olulise tähtsusega. ning see on vägagi seotud eh, nendepoolse teadlikkusega eh, integratsiooniprotsessidest, mis on seotud asja-, assotsiatsiooniruumi liikumisega Äh, mul on väga hea meel selle üle, et äh, äh, mul oleks väga hea meel selle üle, kui te saaksite meile edastada selle mm, PowerPointi esitlusega meili teel, ma tahaksin seda põhjalikumalt analüüsida, aitäh. kas on veel küsimusi või kommentaare? praegu vist mitte, mis tähendab seda, et sõna on taas teil ja teil on piisavalt aega, et küsimusele vastata. suur aitäh ma pean ütlema siinkohal seda, et mina olen teinud tihedat koostööd ka Leedu äh, kolleegidega ja loomulikult äh, ma hindan kõrgelt äh, kandidaatriikide kolleegide kogemust, sest nemad teavad, mida teha tuleb ja üks teema, mis esile kerkis, on see, miks näiteks Moldovas või Ukrainas on meil neli-viis põlvkonda tehnilise abi projekte, kui mu-, mu-, mujal on vaid üks? Leedus oli valmidus olemas äh, selleks tehniliseks abiks, selle vastuvõtmiseks, Moldovas seda jällegi ei ole, aga ma tahaksin teada, et miks me oma vigadest ei õpi. Äh, võib-olla see ei ole just õiglane, aga mina leian, et äh, Euroopa Liit edendab parimaid tavasid, kui me räägime väga paljudest eri valdkondadest, aga kui me räägime tehnilisest abist, siis tegelikult äh, parimaid tavasid ei kasutata äh, mina olen äh, viinud läbi uuringu Euroopa Liidu abi Ukrainale ning sealt on välja tulnud väga palju positiivseid asju, aga seal on ka teatud mm, üheksakümnendate aastate kajasid ja eh, ja seal on välja käidud ka eeldusi selle kohta, kuidas eh, riigid peaksid toimima, eh, mis on mm, pärit minevikust ja on visad kaduma. eksperdid muudkui käivad siin ja seal, aga midagi tegelikult ei muutu. Ukrainas on selle teemaga tegeletud, aga Moldova on äh, ka väga hea näide selle kohta, äh, kus asjad ei toimi nii hästi, kui nad võiksid. Äh, kui me võtame arvesse kõiki neid eksperte, kes seal tegelikult kohal käivad, et olukorda parandada ja ma tõesti olen valmis seda kõike äh, analüüsima veel, aga mm, me peaksime oma varasemast kogemusest õppima, see on väga oluline. ja paljud komisjoni esindajad on ka seda arvanud ja, ja nii arvavad ka paljud Euroopa Liidu eksperdid, kes seal kohapeal on. ja ma arvan, et sellega ma äh, lõpetan, see oli küll väga tundlik teema, aga, aga siiski, sellega ma lõpetan, aitäh! Äh, suur aitäh äh, selle pideva töö eest, mida te teete selle teemaga seonduvalt ja meie viimase Eh, viimasena tahaksin öelda, et eh, olen käinud ka Ukrainas ja viimastel kordadel, kui ma seal käisin, eh, kerkis esile teema, nimelt see, et me investeerime väga palju ekspertidesse, kes sinna riikidesse lähevad, me pidevalt kurdame, et institutsioonid ei arene seal nii, nagu me tahaksime, et nad areneksid ja nagu nad peaksid arenema, aga samas me E, investeerime võrdlemisi vähe ekspertidesse e, institutsioonides siseselt, ehk siis siin on tõesti vaja tasakaalustatumat lähenemist, aitäh selle nõuande eest. suur aitäh, et andsite mulle võimaluse koosolekut juhtida. E, Dave McAllister tuleb tagasi kahe minuti pärast ja siis ma saan jälle koosoleku juhtimise talle üle anda.